selles päevakorrapunktis, äh, järgmises päevakorrapunktis äh, meiega arvamusi vahetada, aga siin on kohal Euroopa Komisjon, peasekretär härra Selmaier, te olete meile hästi tuttav. on väga tore, et me saame siin täna teineteisega, mitte teineteisest rääkida ja saate ka kohe sõna, sellepärast et härra Russo saab sõna võtta siis, kui ta siia kohale jõuab. suur tänu ja teil on sõna. tänan, proua esinaine. suur tänu, et kutsusite mind täna siia iga-aastase eelarve heakskiidu andmise menetluse raames. suur tänu, et mulle sõna andsite, kuigi Kontrollikoda ei ole siin kohal, loodetavasti see on kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega. ma olen nüüd esimest korda siin teie komisjonis ütlen äh, tere kõikidele saadikutele ja hea meel on äh, teiega ka isiklikult äh, kohtuda. oma sõnavõtu sooviksin jagada neljaks osaks. kõigepealt soovin rääkida, mis on komisjoni peasekretäriaadi roll, on hea teada meie arutelu objektist, üht-teist siis räägin eelarve täitmisele heakskiidu andmise protseduurist kaks tuhat seitseteist ja kolmandaks mis on raportööri jaoks väga oluline Euroopa Liidu lisaväärtus äh, seoses töödega, mida me teeme praegu ja tulevastel kuudel ja edasi äh, tulevik kaks tuhat üheksateist. ehk siis mis on äh, komisjoni peasekretäriaadi roll peasekretärid Euroopa Komisjonides, Euroopa Parlamendis on natukene teiste, erinevate funktsioonidega parlamendi peasekretär on administratsiooni juht, aga Euroopa Komisjonis äh, tuhande üheksasaja viiekümnendatel andi äh, peasekretärile kolm äh, pädevusvaldkonda. me rakendame kollegiaalselt vastu võetud otsuseid, kõik suulised kirjalikud otsused, ähm, nende rakendamine meie pädevusest ja teiseks me tagame komisjoni üksustevahelise sidususe, me koordineerime, me ei äh, dikteeri ega anna juhiseid, äh, mis äh, saavad siis äh, oma juhised vastavalt äh, volinikelt või peasekretäridelt. ja kolmandaks, me vastutame heade institutsioonide vaheliste suhete eest äh, teiste institutsioonidega, Euroopa Parlamendiga, riiklike parlamentidega, regioonide komiteega, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega hea sekretäriaat äh, allub äh, presidendile. me toetame nüüd alates Junckeri komisjonist ka asepresidente oma teenistusega, tähendab seda, et komisjoni peasekretär ei ole administratsiooni juht, me ei vastuta personali, IT ega eelarve eest Nendes valdkondades on omad peadirektoraadid, omad äh, volinikud, me loomulikult äh, koordineerime oma tööd nendega, aga nemad vastutavad omade valdkondade eest ja meie soovime tagada sidususe. nüüd kaks tuhat seitseteist eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus, ma arvan, et äh, volinik Oettingerilt ja teistelt volinikelt olete juba infot kuulnud, teen kokkuvõtte selle kohta, mida on räägitud nüüd üksteist aastat järjest on Kontrollikoda äh, jõudnud äh, järeldusele, et äh, raamatupidamis ähm, tulemus on meil saanud heakskiidu, vigade määr on langenud nelja koma neljalt kahe koma neljale protsendile ja materiaalseid vigu meil ei ole, kontrollikoda seda hiljem kinnitab, see peaks olema iseenesestmõistetav, aga sellegipoolest mainin seda, me ei peaks muidugi äh, loorberidel äh, puhkama, me soovime jätkata oma töödega, teie valmistute Euroopa Parlamendi valimiseks, meie valmistame ette järgmist MFF-i, kõigide äh, pilgud on sellel ja seitsekümmend viis protsenti Euroopa Liidu eelarvest äh, leiab rakendamist liikmesriikide poolt, nii et kui me räägime siin lisandväärtusest ja vastutusest, siis äh, nii palju lasub seda ka liikmesriikidel. Euroopa Komisjon on äh, parlamendi ja kontrollikoja liitlane selles osas, et auditeerimine oleks tulemuspõhine, et meil oleksid võtmetähtsusega kriteeriumid paigas ja järgmiseks MFF-i ettepanekuks oleme me ka äh, toonud välja need äh, võtmetähtsusega valdkonnad ja punktid äh, vastavalt läbirääkimistel parlamendi ja nõukoguga. ma rääkisin siin tulemuslikkusest ja sellest, et milliseid äh, konkreetseid lisaväärtusi võib mainida. kui me räägime siin ressurssidest, eelarvest, siis ma keskendun valdkondadele, mille eest vastutab peasekretär. esiteks Euroopa poolaasta protsess, parlament ja komisjon on loonud selle pärast, vabandust, parlamendi nõukogu on äh, loonud selle pärast viimast finantskriisi ja me kindlasti ei taha väita, et kõik toimib perfektselt, aga olulisi parendusi on siiski sisse viidud. parlament, nõukogu ja natukene ka komisjon vastutavad selle eest. meil on nüüd kuues järjestikune majanduskasvu aasta, homme me avalikustame iga-aastase majanduskasvu raporti ja kuus aastat järjest nüüd majandus on tõesti kasvanud. meil on kakssada kolmkümmend kuus miljonit töötavat inimest Euroopa Liidus, parem on see näitaja kui kunagi varem defitsiit on vähenenud äh, null koma kuuele protsendile, äh, kuue koma kahelt protsendilt ähm, kriisi ajal. see ei tähenda seda, et kõik oleks äh, perfektne, aga on tehtud olulisi edusamme ja Euroopa Liit äh, on nüüd jõudnud äh, kriisieelsesse olukorda, kui me räägime investeeringutest, majanduskasvust ja tööhõivest ja kui rääkida investeeringutest, see on teine valdkond, siis tihedas koostöös parlamendi ja nõukoguga on komisjon käesoleva mandaadi aja alguses ja peasekretär oli tugevalt kaasatud, EFSI osad nimetavad seda ka Junckeri fondiks ja me olime väga tänulikud äh, teile toetuse eest, see oli revolutsioon Euroopa Liidu finantsmaastikul. Äh, kuusteist miljardit võtsime Euroopa Liidu eelarvest, et võimendada seda koos erainvesteeringutega, kus me nüüd oleme neli aastat äh, hiljem. meil on umbes nelisada miljardit eurot investeeringuid kokku võimendatud sellest kuueteistkümnest miljardist ja meil on nüüd äh, üks koma kuus protsenti SKT kasv ja üks koma neli miljonit töökohta on juurde tulnud. ja kui nüüd rääkida Keskpangast, siis äh, seal on samuti võimendatud äh, raha märkimisväärsel määral. nii palju vastuseks äh, nendele, kes varasematel on selliseid protseduure kritiseerinud. ja kui me räägime Euroopa sotsiaalõiguste sambast, äh, siis siin meil on edusammud olnud sisulised, mitte niivõrd arvulised. me leppisime kokku ühistes põhimõtetes Äh, mis äh, on aluseks meie sotsiaalsetele väärtustele ja õigustele Euroopa Liidus ja nüüd äh, esimest korda on meil õnnestunud panna paika ühine lähenemine sotsiaalsetele standarditele. siseturul on seda kindlasti väga vaja, meil on palju hõõrumisi, nagu on näidanud ka lähetamisdirektiivi teemalised arutelud ja meil on nüüd äh, tulemustabeli põhine lähenemine, kus me vaatame liikmesriikide edakut, edasiminekut selles valdkonnas ja me oleme teinud ka vastavad õigusloomalased ettepanekud lähtuvalt siis Euroopa poolaastast. edasi kaubandusvaldkond. nii komisjonis, liikmesriikides kui ka parlamendis on kaubandusküsimused olnud selle mandaadi alguses väga vastuoluliseks teemaks pärast äh, Donald Trumpi ja Brexitit on inimesed aru saanud, et äh, väärtuste ja reeglite põhine rahvusvaheline süsteem, kus me teeme koostööd äh, ja üritame saavutada olukorda, kus mõlemad pooled võidavad, mitte üks pool ei kaota, et see on Euroopa Liidu huvides. me oleme rääkinud selles vaimus läbi vabakaubanduslepingu Jaapaniga, mis katab umbes ühe kolmandiku maailma SKT-st me oleme õppinud ka minevikust, kaubandus tundub olevat äh, väga abstraktne, seal ei ole alati võitjaid, aga seal on siiski palju võitjaid. me oleme pidanud äh, komisjoni poolt läbirääkimisi niimoodi, et me, on täielik läbipaistvus parlamendi ja liikmesriikide suhtes, meil on veebilehekülg, mis äh, näitab, mida konkreetne kaubandusleping toob kaasa kohalikul tasandil, piirkondades raportöör on Hispaaniast, nii et toon näite konkreetselt Hispaaniast. meil on äh, üle kuue tuhande Hispaania ettevõtte, mis ekspordivad Jaapanisse, üheksakümmend protsenti on äh, VKE-d ja kui vaadata äh, kolm kaarti, siis kolm on Saragossast, nad on loonud Hispaanias üle neljakümne ühe tuhande töökoha Te kõik võite minna sellele veebilehele ja saada infot mitte ainult oma linna ja oma ettevõtete kohta, võite vaadata ka aadressi, võite vaadata, milline pagar, VKE või lihunik äh, on äh, siis äh, sellest asjast puudutatud, paljudel on ka päritolunimetusega tooted, mida nad ekspordivad ja me loodame, et Euroopa Parlament ja Nõukogu ratifitseerivad selle lepingu Jaapani ka enne valimisi. ja lõpetuseks, äh, peasekretäri äh, pädevuses on äh, olnud ka üldine andmekaitsemäärus, koostöös parlamendi ja nõukoguga leppisime selles kokku, esimest korda meie kontinendil pandi paika äh, isikuandmete kaitse kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis. see on hea kodanikele, sellepärast et need andmed on paremini kaitstud ja sellest kasu saavad ka ettevõtted, sellepärast et neil on üks reegel kahekümne kaheksa reegli asemel ja me näeme nüüd, et see raamistik äh, leiab palju kopeerijaid üle kogu maailma, Jaapan ei sõlminud äh, meiega mitte ainult äh, kaubanduslepingut, vaid nad võtsid andmekaitsemääruse üle ka enda seadusandlusesse Brasiilia, äh, Lõuna-Aafrika osa, äh, vabandust, äh, Lõuna-Ameerika osa Aafrika riikidest on selle üle võtnud ja isegi Google on öelnud, et neile meeldib Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus, nii et Euroopa Liit on siin pannud paika standardid, me ei ole puhanud ainult oma loorberitel. me nüüd võtsime vastu määruse, mis jõustub detsembris ja see tähendab seda, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad ka kaitsma nende kodanike andmeid, kes meiega ühendust võtavad. Euroopa Komisjonis me oleme öö, äh, väga põhjalikult öö, äh, jõustanud neid uusi reegleid, mis puudutavad äh, isikuandmete kaitset ja sellest kõigest lõpuks sõltub ka Euroopa Liidu maine nii et need on valdkonnad, kus meil on palju edulugusid, lisatööd tuleb loomulikult äh, teha, aga tänu eelarve pädevatele asutustele ja institutsioonidele me oleme teinud siis seal olulist edasiminekut ja lõpetuseks, äh, proua esinaine, loomulikult äh, valimisteks ettevalmistuses tuleb keskenduda sellele, et me mõtleme, kuidas Euroopa Liit äh, saab äh, anda omalt poolt panuse edasiminekuks äh, Juncker, Tajani on kokku leppinud, et soovitakse lõpule viia veel sada õigusloomeprojekti enne valimisi osades valdkondades on liigutud märkimisväärselt edasi, teistes valdkondades mitte nii väga kodanikud on huvitatud äh, vastu võetud äh, otsustest, mitte komisjoni ettepanekutest. me tulime välja nüüd äh, otseinvesteeringute screening'u ettepanekuga hiljuti. Teie kindlasti jälgite seda teemat ka tähelepanelikult, on oluline, et kui välismaised ettevõtted kolmandatest riikidest investeerivad Euroopasse, siis me kontrollime ja jälgime neid investeeringuid, nüüd esimest korda me oleme sellist vahendit välja pakkumas, aga ka ülejäänud enam kui üheksakümne ettepanekuga me peaksime edasi liikuma. meie peasekretäriaadist äh, soovime tagada, et uus komisjon võtaks üle hästi toimiva kõrgetasemelise administratsiooni, me tugevdame oma äh, auditeerimisüksus, teeme koostööd Kontrollikojaga ja volinike kolleegium on äh, leppinud äh, kokku et äh, kooda, koostada ülevaade ja suunised sellest, millised saavad olema tegevused äh, järgmisel mandaadi all, kui me räägime komisjoni sisetööst, koostööst teiste institutsioonidega ja nii edasi. teiseks, me oleme ette valmistanud äh, korporatiivse juhtimise reformi, ma tean, et teie komisjonile, proua esineja, teile see on väga oluline on väga oluline, et iga peadirektor vastutaks äh, oma valdkonna eest. volinike kolleegium äh, kannab üldist poliitilist vastutust ja see, mis äh, komisjoni sees toimub, vajab peadirektoraatide ülest koordineerimist ja kolleegium ilmselt loob korporatiivse haldusnõukogu, mis hakkab kolleegiumile andma nõu küsimustes, mis on äh, horisont, horisontaalse tähtsusega, eriti näiteks IT-küsimused, kui me oleme silmitsi küberrünnakutega, samuti andmekaitsereeglite rakendamine kogu äh, komisjoni üleselt ja Olafi poliitilised soovitused, kuidas äh, süstemaatiliselt võidelda pettuste vastu, kuidas teha meid vastupanuvõimelisemaks äh, nii et meil saab olema siis selline nõuandev organ. ja vastutavad loomulikult peadirektorid ja volinikud. see reform äh, ilmselt kinnistatakse homme ja siis äh, selles äh, kontekstis on meie koostöö Olafiga jõudnud ka uuele tasemele võrreldes sellega, mis meil on olnud äh, minevikus, meil on uus äh, peadirektor Olafis, kellega te olete korduvalt kohtunud ja meil on ka uus peasekretär, nii et meil on uus koostöövorm. see tähendab seda, et Olafi uurimispädevus on äh, täiesti iseseisev, sõltumatu, me austame seda ja clearing house'i me kaotame ära, milles osad teist on suhtunud kriitiliselt, meil ei ole seda enam vaja. samas, kui äh, Olav teeb äh, poliitikasoovitusi, siis äh, korporatiivne juhtimisnõukogu tagab, et need soovitused rakendatakse komisjoni üleselt. esinaine ma rääkisin natukene kauem, kui minult eeldati aga ma arvasin, et esimene kord ma võiksin rääkida natukene pikemalt, et saate mind tundma õppida ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et Euroopa Liit on silmitsi väga paljude väljakutsetega ja sel nädalal me näeme, et äh, meil tuleb äh, Brexitiga nüüd äh, ühele poole jõuda kurval kombel küll, aga siiski meil on palju teisi väljakutseid ka õigusloome valdkonnas, samuti eelarve küsimused, populism ja nii edasi aga meil tuleb äh, pöörata tähelepanu ka nendele valdkondadele, kus Euroopa Liit on olnud edukas, kus me oleme teinud edusamme, liit ei ole perfektne, aga me võiksime olla koos uhked ka selle üle, mida me oleme saavutanud tänu parlamendile, nõukogule ja natukene ka komisjonile, olgugi et me selles institutsioonide kolmnurgas oleme äh, kõige vähem tähtis. Äh, suur tänu! suur tänu! ja nüüd äh, algab kohe arutelu. härra Russo, väga kena, et te olete kohale jõudnud ja teie saategi äh, sissejuhatuseks sõna. Äh, suur aitäh, proua esinaine, kõigepealt ma tahaksin vabandada hilinemise pärast. Äh, proua esinaine, austatud raportöör, austatud ähm, parlamendisaadikud siin eelarve kontrolli komisjonis mul on väga hea meel taaskord siin olla ning rääkida aastaaruande peatükis number kümme ja äh, täna puudutab minu aruanne just Euroopa Komisjoni. Äh, kontrollikoda on äh, arvamusel, et aastaaruanne kaks tuhat seitseteist on positiivne, suuri vigu ei ole täheldatud. me oleme näinud veamäära null koma viis protsenti Äh, see hinnang põhineb viiekümne viie tehingu äh, analüüsimisel, millest kakskümmend kuus on seotud olnud äh, komisjoniga. nagu eelnevatelgi aastatel oleme me näinud väikese, oleme näinud väikest vigade määra, mis on seotud personalikuludega ja teatud nõrkade kohtadega seoses BMO äh, peretoetuste haldamisega. ja me oleme komisjoni sellest ka teavitanud ähm, võttes arvesse meie auditi tulemusi ja järeldusi aastaks kaks tuhat seitseteist, soovitame me komisjonil parandada oma süsteeme, millega hallatakse kohustuslike peretoetuste väljamaksmisi ja me soovitame tugevdada mm, vastavuskontrolle äh, personaliliikmete deklaratsioonide läbivaatamisel, mis puudutavad äh, muid toetusi. suur aitäh ja öö, äh, ootan küsimusi. suur aitäh ja nüüd äh, annan sõna meie raportöörile, proua Ajala Senderile, palun. suur aitäh, proua esinaine. mina tahaksin tänada härra Russot äh, selle eest, et ta nii lühidalt tegi. ma tahaksin tervitada siin ka härra Selmajärit. nagu proua esinaine ka juba ütles oleme me nii sageli härra Selmajärist siin äh, tema selja taga rääkinud. Äh, aga nüüd on ta siin äh, meie ees isiklikult ja ma arvan, et meil on talle väga palju küsimusi. alustuseks tahaksin öelda järgnevat härra Selmaier, suur aitäh ettekande eest ja suur aitäh selle eest, et te välja tõite, millist lisandväärtust komisjon Euroopa Liidule annab. loomulikult me hindame seda, mida te teete, eriti kui me räägime eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusest igapäevaselt äh, aastal kuusteist ja mitte aastal kaks tuhat kolmteist ja praeguse presidendi all äh, leidis aset ju siis Brexiti referendum. ja see protsess on endiselt veel pooleli. Äh, lõppkokkuleppele Brexiti osas ei ole veel jõutud. siinkohal on teatud murettekitavaid küsimusi Mm, mis on muuhulgas seotud ka Hispaania ettevõtetega, kes ekspordivad äh, Ühendkuningriiki. Äh, meil on mure ka Hispaania kodanikega, kes äh, elavad Ühendkuningriigis. kahe tuhande kaheksandal aastal kriisi ajal kolisid nad Hispaaniast ähm, Suurbritanniasse ja nüüd nad ei tea, mis nendest saab, kui Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub Äh, suur aitäh äh, teiepoolsete näidete eest, ma saan nendest ka oma koduriigis rääkida, ma arvan, et me peame ka positiivseid aspekte siin välja tooma äh, mida Euroopa Liit on ära teinud, eriti just seoses kolmandate riikidega, aga me peame teatud selgitusi siiski kodanikele andma, selgitamaks neile, mis Euroopas praegu aset leiab kui äh, inimesed äh, ei ole koostöövalmis, äh, siis nojah, vanduma ma nüüd just ei hakka, aga ma võin siiski olla üsna negatiivne oma suhtumises jaa, mulle sobib vägagi see, kui inimesed vastavad mulle äh,. härra Selmajärv, ma äh, loodan, et ma saan teiega tulevikus veelgi paremini läbi, me oleme siiani ka täitsa kenasti läbi saanud äh, on teatud küsimusi, mida ma olen äh, teiega suheldes tõstatanud, need ei kuulu küll teie valdus- äh, ja vastutusalasse, aga te siiski aitate mind äh, sellega seoses. ja loomulikult sisesed menetlused, koordineerimine, harmoniseerimine mm, ja ametisse nimetamised on ka olulised teemad. Need mõjutavad ka institutsioonide kuvandit ma arvan, et siinkohal me peame tegema koostööd ja äh, tagama kõik selleks, et äh, meie vestlused oleksid äh, head. ja kui me räägime komisjonipoolset sellest küsimustele vastamisest, siis ma arvan, et teie vastused meie küsimustele peaksid olema professionaalsemad, ei saa lihtsalt öelda, et kõik on meie arvates hästi tehtud, kõik on väga tore ja hea ja ma räägin siin ainult üleüldiselt. Äh, härra Talliner äh, osales nendel ametite, ametisse nimetamistel ja nii edasi, aga ei, ma räägin tegelikult üldiselt asjadest ja see kõik mõjutab institutsioonide kuvandit ja, ja need komisjonipoolsed tegevused on ka äh, institutsiooni kui sellist mõjutanud, ajakirjanduses on nendest asjadest räägitud ja siin parlamendis samamoodi. siin tekitas äh, see teatud määral, äh, siin tekitasid need ametisse nimetamised teatud määral ka furoori. Äh, peasekretäri ameti, ametisse nimetamine on see, millele ma siin vihjasin Jaan ja see on ju äh, ilmselgelt väga oluline küsimus äh, ja see protsess peab olema läbipaistev, sellepärast et vastasel korral me kõik arvame, et siin on mingisugused probleemid, mida tahetakse varjata ja äh, Te olete küsimustele soolise võrdõiguslikkuse küsimuses ka vastanud, aga ma ei ole aru saanud teie vastustest, mida teie vastused te tegelikult ka tähendavad, mida te nendega mõelnud olete, kas te võiksite seda natukene täpsemalt selgitada? ma arvan, et me peaksime suutma pakkuda stiimuleid selleks, et naisametnikud äh, ka oma kandidatuuri üles seaksid, kui vabad ametikohad tekivad mm, kui näiteks on peasekretäri või asepeasekretäri ametikoht vaba, siis ma arvan, et need menetlused peaksid olema palju läbipaistvamad. sooline võrdõiguslikkus peaks siin olulist rolli mängima ja seda alates algusest peale. Ehm, tuleks äh, naisametnikke rohkem julgustada oma kandidatuuri üles seadma. E, ei tohiks äh, neile kaikaid kodarasse loopida, e, nii et nad loobuvad äh, sellistest mõtetest üleüldse mis teie administratsiooni puudutab, koordineerimine, harmoniseerimine, kui me räägime eh, metoodikast, mida erinevad peasekretäriaadid kasutavad, eh, siis kui eh, vastu võtta dokument koordineerimise küsimuses, siis Äh, seal räägitakse korporatiivsest nõukogust või millestki sellisest. ja kui me selle vastu võtame, siis loodetavasti aitab see kaasa koordineerimisele ja harmoneerimisele äh, ja aitab erinevate peadirektoraatide vahelist äh, koostööd, sest ma olen näinud erinevaid probleeme peadirektoraaditi. see mõjutab kõik ka tulemusi, vaadake vaadake kas või taksodi, seal töötatakse välja teatud poliitikad ning mis puudutab välispoliitikaid, äh, siis seal pannakse erinevad äh, poliitikad paika, proua Jurova paneb mingid asjad jälle musta nimekirja. ja siis ei ole võimalik enam investeerida ja teiste peadirektoraatide poolt paika pandud poliitikad ei olegi võimalik äh, korralikult ellu rakendada, mis tähendab seda, et me räägime siin äh, vastuolulistest äh, protsessidest ja see kahjustab meie mainet. Te olete siin esmakordselt, härra Selmajärv, aga meil on olnud siin erinevaid kuulamisi, kus on kohal olnud erinevate peadirektoraatide esindajad ja volinikud ja me oleme jõudnud järeldusele, et äh, veamäära mõõtmine on väga oluline ja kõik äh, asutusesisesed auditid ja muud auditid ka mm, peavad äh, veamäära välja tooma, see on väga oluline. seda me oleme oma komisjonina suutnud saavutada, Euroopa Liidu eelarve on dünaamiline ja see kõik on ääretult oluline aga iga peadirektoraat äh, omab oma ehm, metoodikat, äh, üks peadirektoraat äh, kasutab ühte metoodikat, Agri näiteks mingit muud metoodikat. see tähendab seda, et meil on tohutult palju erinevaid veamäärasid ja see äh, muudab võimatuks olukorra võrdleva analüüsi ja muudab võimatuks ka asjade parandamise, sellepärast et ei ole võimalik öelda, et ühel peadirektoraadil läheb paremini kui teisel, sellepärast et et see lähenemine on nii erinev, et äh, ei olegi võimalik äh, head koostööd teha see on teema, äh, mille kallal äh, me peame kindlasti veel tööd tegema, kui me äh, eelarve täitmise heakskiidu andmisega tegelema. Euroopa Kontrolliga ka ühiselt me peame vaatama, kuidas oleks võimalik kontrollida auditeid ja raamatupidamist selleks, et oleks tõesti tulemusi võimalik mõõta ja omavahel võrrelda konfliktsed menetlused, mida kasutatakse või teineteisega sobimatud menetlused, mida kasutatakse, äh, ei ole head ja loomulikult äh, lähenemised muutuvad äh, vastavalt sellele, kuidas muutuvad presidendid. aga jah, nii palju siis nendest vastuolulistest menetlustest, mm, mida praegu kasutatakse. palun selgitage, kuidas te tagate selle, et see menetlus on kõik piisavalt läbipaistev? ning piisavalt hea, piisavalt heal tasemel ellu viidud. ja seda selleks, et meil siin komisjonis ei jääks mulje, et äh, ainus järeldus on see, et asjad küll liiguvad paremuse poole, äh, kuid äh, lahendatud erinevad probleemid siiski ei ole ja osati äh, mingeid asju parandatakse, aga selline asjade lappimine ja osaline mm, asjade parandamine ei ole piisav. Äh, te olete öelnud ka, et äh, te tahate lahendada erinevaid asju ja parandada praegust olukorda ja mina omalt poolt aitan teid nii palju, kui ma vähegi oskan, suur aitäh teile sõna andmast! Bitteschön. palun. Thank you, Mrs Raportöör, madam. aitäh, proua raportöör, lugupeetud esimees, lugupeetud kontrollikoja esindaja. ma tahaksin rääkida, vastata neile küsimustele selles järjekorras, mis need esitati ja ma tahaksin tagasi tulla ka selle juurde, mida ütles kontrollikoja liige kes oli kriitiline, kuigi tegelikult me ei teinud olulisi vigu tegemist oli lihtsalt arvutusveaga, mille me võtsime ka teadmiseks ning komisjon on oma seiresüsteeme sestpeale parandanud. nüüd on töötajatel võimalik iga-aastaselt deklareerida ka sellised peretoetused, mida nad said mujalt kui komisjonist ja lisaks saavad nad deklareerida ka abikaasale makstava toetuse. niisiis me oleme seda süsteemi parandanud ja on võimalik deklareerida ka üksikuid hüvitisi, mida makstakse ainult lühikese perioodi jooksul. Neid deklareeritakse nüüd paremini, sest töötajad äh, ajakohastavad paremini oma isiklikke andmeid. see puudutab ka suvel välja makstavaid hüvitisi ja seda, et suvel on paljud töötajad ära, me oleme palunud kõigil äh, uuendada ka oma kontakte, mida nad on ka teinud ja me oleme võtnud ühendust liikmesriikidega, vaadanud, mida seal makstakse ja kõik need arvutused nüüd ajakohastatakse automaatselt, Kontrollikoda teab seda. me täname Kontrollikoda selle eest, et nad leidsid, et meie halduskorralduses, eelarve haldamises ei ole siiski mingeid olulisi sisulisi vigu. proua Jalale vastuseks järgmist. kõigepealt eh, ka mina arvan, et Brexit toob kaasa suure ebakindluse ja ma tahaksin öelda teile kõigile, et meie Brexitit ei põhjustanud Brexiti põhjustas Ühendkuningriik ise selle otsusega, mille nad referendumil vastu võtsid. me austame seda otsust, kuigi mind isiklikult muudab see kurvaks. seega siis eh, meie seda jama ei korraldanud, meie oleme professionaalsed läbirääkijad, oleme läbi rääkinud kaks aastat, meil on eh, konkreetne struktuur, konkreetne nägemus Euroopa Liidu kakskümmend seitse liikmesriiki ja Euroopa Parlament toetavad Euroopa Komisjoni, mis on ka oluline, sest äh, sellistes olukordades nagu Brexit või Trumpiga läbirääkimine on kasulik, kui Euroopa Liit räägib ühtse häälega. ja ma arvan, et Euroopa Liidu projekt läbi ei kuku. Euroopa Liit on projekti läbi rääkinud, võib-olla pühapäeval annab Ühendkuningriik ka nõusoleku, aga siis peavad nad selle nõusolekul ratifitseerima. see on äh, problemaatiline ja kuna meie Euroopa Komisjonis oleme vastutustundlik administratsioon, siis on komisjoni peasekretär Brexiti rakkerühmaga töötanud äh, juba tükk aega. see on nüüd täieõiguslik üksus ja selle üksuse töö ongi tegeleda Brexiti tagajärgedega. Nende töö on väga kurb, ma käin neid tihti julgustamas, sellepärast et neid ähvardab ju see, et britid ei ole leppega üldse nõus ja siis tuleb no deal Brexit aga volinik Barnier on läbirääkimiste positsiooni tugevdanud, välja pressida Euroopa Liidult äh, ta midagi ei lase, isegi kui tõesti lepet ei sünnigi. me oleme juba ette valmistanud kaheksa õigusloomelist akti koos vastavate komisjoni talitustega ja need on mõeldud selleks, et äh, mis iganes ka juhtub, kui Ühendkuningriigis saab äh, kolmas riik, mida see siis tähendab viisarežiimi, energiatõhususe eesmärkide ja kõige muu puhul tuleb ju arvesse võtta, et kahekümne kaheksast liikmesriigist saab kakskümmend seitse. mis saab agentuuriga, mis asus Londonis? me alles hiljuti leppisime nendega kokku, et agentuur kolib ära. ja ma arvan, et see on väga oluline, sest äh, Ravimiamet ei ole ka mingisugune maja, kus istuvad koos äh, bürokraadid ja ametnikud, vaid see on rahva tervise seisukohast väga oluline institutsioon. kui me oleksime oodanud veidi kauem, siis oleks äh, see töötajatest tühjaks jooksnud, sest miks nad oleks pidanud sinna jääma nad oleksid jooksnud üle erasektorisse. seega me täname parlamenti, sest parlament on aidanud äh, rohkem kui tuhandel ametnikul siiski jääda Euroopa Ravimiametisse tööle, hoolimata sellest, et amet kolib nüüd Londonist ära, mis äh, pere ja tööelu ühildamisele mõjub halvasti. ma nõustun ka sellega, et tihti alahinnatakse neid raskusi, mis Euroopa Liidu ees on olnud ja kui te lubate, Teie, proua Jala, ütles, ütlesite väga karme sõnu minu eelkäija kohta, mina seda ei tee, sellepärast et mul ei ole kombeks rääkida halba inimestest, kes ei ole kohal. ma töötasin oma eelkäija juhtimise all, töötasin koos temaga, kui te tahate teda kritiseerida, kutsuge ta kohale, öelge seda talle näkku. ma ei lähe sellega siinkohal kaasa ja loodan, et te mõistate mind. nüüd äh, siis äh, üldisemates küsimustes, mida te ka mainisite. kõigepealt eh, sooline võrdõiguslikkus. ma loodan, et te teate ja kui te ei tea, siis ma selgitan, et eh, ma olen komisjonis juhtival ametikohal ja seetõttu ma edendan soolist võrdõiguslikkust, kusjuures paljud kolleegid, isegi meeskolleegid vihkavad mind seetõttu. ma olen eh, näidanud äh, korduvalt eh, põhiõiguste hartat komisjonis, ma olen rääkinud sellest, et ettevõtete nõukogus peab olema rohkem naisi ja nüüd on eh, president eh, Juncker ja volinik Oettinger tõhusalt jõustamas uut neljakümneprotsendilist kvooti, mis puudutab meie vanemjuhtkonna ja keskastme juhtide ähm, naiste osakaalu see ei ole kerge ülesanne, ükski suur organisatsioon ei ole suutnud seda teha, ei välistalitus, ei liikmesriikide esindused, aga meie teeme seda, peasekretär teeb seda, kõik see toimub alates sellest, kui mina seda institutsiooni juhin. praegu on naisi juhtivatel ametikohtadel kümme protsenti, seda on muidugi vähe, aga meil on näiteks ka naiste talendiprogramm komisjonis ja kui äh, te vaatate näiteks neid äh, kolme saadikut, äh, kes meil on, ja kolme asepeasekretäri, siis nad kõik on äh, naised ja see ei ole juhuvalik. ja ma arvan, et äh, me oleme saavutanud väga olulisi edasiminekuid. ma ei saa isiklikult kogu au endale võtta, vaid pigem ma ütleksin, et see, mis siin, mis meil toimub, on täiesti iseenesestmõistetav, me ei ela enam aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa, vaid aastast kaks tuhat kaheksateist. ka nõukogu on saavutanud oma eesmärgid ja see tähendab seda, et mõlemad institutsioonid edendavad äh, ka talendikaid äh, naisi. ja seda mitte sellepärast, et ma oleksin äh, mingisugune ideoloog, vaid sellepärast, et ma lihtsalt usun sellesse, et mitmekesisus toodab paremaid töötulemusi. mida mitmekesisem on meeskond, seda rohkem on erinevaid mõtteid, see puudutab erinevast rahvusest inimesi, aga ka seda, et inimesed on erinevatest sugudest. Te küsisite minu ametisse nimetamise kohta. ma pean vabandust paluma, ma ei tea sellest kuigi palju, sest ma ei osalenud ju selles menetluses, ma olen lihtsalt isik, kes valiti, aga ma tänan volinike kolleegiumi mulle osutatud au ja usalduse eest, võttes arvesse, et ma olen Euroopa Komisjonis väga pikalt töötanud, ma loodan, et ei sea minu karjääri kahtluse alla. nii et ma olen küll kuulnud, miks mind valiti, kuid konkreetselt äh, ma ei tea. volinike kolleegium võttis sellise otsuse vastu ja loodetavasti te võtate lihtsalt teadmiseks, et mind valiti samamoodi nagu kuus minu eelkäijat. võib-olla on see seotud sellega, milline oli minu roll Brexiti läbirääkimistel, võib-olla on see seotud äh, millegi muuga. aga nii see on. ma olen komisjoni ametnik, kui te tahate kritiseerida mind kui inimest, laske käia, aga ärge kritiseerige menetluskorda, millega mind valiti sest äh, mina, minu, minu teada oli see igati korrektne, kuigi tõepoolest ma ei olnud ruumis, äh, kui mind valiti. üldiselt äh, vanemjuhtide valimine Euroopa Komisjonis niimoodi ka käibki. mis puudutab korporatiivseid nõukogusid, siis tänan jällegi teie, teie toetuse eest tegemist on äh, niisiis nõukoguga, mis tegeleb horisontaalsete küsimustega, ehk siis küsimustega, mille eest vastutavad peadirektoraadid oma talituste igapäevases töös. tegemist ei ole poliitilise tööga, komisjon teeb äh, administratiivsel rollil ja ametnikkonnal ning kolmandast küljest siis poliitilisel tööl väga selget vahet president Juncker on rääkinud poliitilisest komisjonist, aga seda mõistetakse tihti meelega valesti. see tähendab lihtsalt seda, et volinike kolleegium võtab vastu kõik poli-, poliitiliselt olulised öö, ähm, otsused. niisiis, kui te mõtlete proua Jourovale ja härra Moskovitšile ja maksuküsimusele, siis võite olla kindlad, et asjakohased öö, ähm, volinikud on neid küsimusi arutanud. või kui me mõtleme näiteks veamäärade küsimusele, siis selle eest vastutab CMB ehk siis eh, korporatiivne nõukogu ja ka mina olen selle tööga seotud. see, kuidas president Juncker on komisjoni üles ehitanud, ei ole muutnud eh, seda, mismoodi toet-, töötab peasekretär. peasekretäri roll on algusest peale olnud samasugune võib-olla roll on veidi ka muutunud, aga need, ähm, need kolm ülesannet, mis meil on, olla nii-öelda kantseleiks, siduda talitused ja luua kontakte institutsioonide vahel, see on kõik jäänud samaks. ja see, mida president Juncker muutis, oli see, et nüüd vastutab töö eest ka asepresident. loodetavasti tulevikus ei muutu ei kordu see, mis on ilmnenud minevikus, ehk siis, et erinevad peadirektoraadid tulevad välja erinevate algatustega, mis on omavahel äh, vastuolus. minevikus on meie algatused olnud äh, halvasti koordineeritud, nüüd see enam nii ei ole. komisjoni presidendikandidaat tuleb Euroopa Parlamendi ette, nagu ta tuli juulis kaks tuhat neliteist ja siis ta äh, sõlmib teiega poliitilise lepingu, ütleb, et mul on kümme prioriteeti, need prioriteedid on mulle tähtsad ja neid eh, hakkavad siis ellu rakendama asepresidendid, kellel on oma projekti meeskonnad. nii see algas, see liikus presidendilt asepresidentidele ja seejärel kõikidele talitustele. Need kümme prioriteeti olid parlamendile algusest peale teada ja siis hakati neid ellu rakendama. mõnikord tunti selle üle ka muret, sellepärast et teisi, teiste prioriteetidega ei tegeldud sest härra Juncker oli arvamusel, et komisjon peaks tegema vähem, keskenduma väiksemale arvule projektidele, aga tegema neid projekte paremini. see on poliitiline valik. ja selle töö eest, mida Juncker alustas, vastutabki volinike kolleegium. ma tahaksin tuua veel ühe näite, sest palju on küsitud kodanikualgatuse kohta. eelmise komisjoni koosseisu ajal äh, oli kodanikualgatustega tegelemine peasekretäri töö. see tähendab seda, et kui meile tuli kodanikealgatus, näiteks kodanikealgatus TTIP-i vastu, siis kodanikualgatus oli lubatav vastavalt äh, parlamendi ja nõukogu määrusele, kuid selle pidi lõplikult kinnitama peasekretär koos õigustalitusega. ja Juncker siis küsis volinikelt, mida te tahaksite muuta ja nad ütlesid, me tahaksime muuta kodanikualgatusi. me tahaksime ma, me tahaksime, et kolleegiumil oleks õigus otsustada, kas näiteks TTIP-i vastane kodanikualgatus läheb käiku või mitte. ja nii see nüüd ongi, kolleegium arutab suuliselt kõiki kodanikualgatusi, enne kui otsustatakse, kas neid lubada, kas need käiku lasta või mitte, ja sel põhjusel tuleks öelda, et kodanikualgatusi koheldakse nüüd kodanikusõbralikumalt või võib-olla tuleb mõnikord sisse mõni selline taotlus, mis ei ole perfektselt äh, sõnastatud äh, või on ta vaid osaliselt äh, lubatav, siis ütlebki komisjon, et tegemist on osaliselt lubatava kodanikualgatusena, algatusega ja nii on seda tehtud alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, selle kohta tuleb tihti ka pressiteateid. kodanikualgatuse mõte on ju see, et Euroopa Liidul palutakse tegutseda ja otsust, kas tegutseda või mitte, ei peaks tegema mitte haldusametnikud, vaid Euroopa Komisjon ise proua Jala, proua raportöör, mis puudutab veamäärade küsimust, siis nõustun teiega täielikult. meil on vaja süsteemi muuta nii kiiresti kui võimalik. ma olen just saatnud kirja kõikidele peadirektoraatidele. Ehm, mis puudutab siis aastat kaks tuhat kaheksateist, sest eelmisel aastal ma veel ei vastutanud nende küsimuste eest ja selles kirjas ma palun rohkem sidusust, et me vaataksime üle kõik veamäärad korraga ja selle, kuidas nad on omavahel seotud. see on keeruline küsimus ja on seotud ka sellega, et eelarve tehakse mitme aasta peale, kuivõrd meil on mitmeaastane finantsraamistik. Teie, meie ja Kontrollikoda peavad selle küsimusega tegelema ja tegema seda võimalikult sidusalt aga nagu ma saan aru, on minu eelkäijad sellega ka tegelenud. kui te mind vähegi toetate, teen seda ka mina. jään ootama eh, viljakat koostööd, eriti teiega, proua Ajala, ja tänan teid sõbralike sõnade eest. Ah, suur tänu. nüüd saavad sõna variraportöörid ja mina Rahvapartei variraportöörina alustan. suur tänu info eest mis äh, puudutab nüüd äh, peasekretäri ametisse nimetamist, siis me jõudsime natukene teisele arusaamale, aga mis seda puudutab, siis arutame seda homme koos äh, petitsioonikomisjoniga, sinna tuleb ka ombudsman. igal juhul on hea, kui te olete liitlasena meie poolel, sellepärast et kui te midagi teete, siis te selle ka lõpule viite ja te lõpetasite Clearing House'i menetluse, see on minu arvates väga oluline Olafi kontekstis. suur tänu selle eest ja samuti te ütlesite, et see Corporate Management Board, korporatiivne haldusnõukogu, et see luuakse, selle kohta oleks hea saada ka täpsem dokument, kui äh, nii kaugel ollakse siseaudiitor uuris mõningaid aspekte, mis on meie kui parlamendiliikmete jaoks olulised ja mis meid otseselt puudutavad. kõigepealt kirjalikele parlamendiliikmete küsimustele vastamine, see on teie pädevuses, parlamentaarsed küsimused. siseaudit äh, seda teemat eriti ei maini, väga kasinad reakesed on sellele pühendatud kui teil on need suured administratiivsed protsessid algatatud, siis äh, oleks äh, tore, kui pöörataks tähelepanu ka nende kirjalike vastuste küsimustele. tihtipeale vastatakse nendele küsimustele, mis meie poolt äh, tulevad äh, tõesti mitte parlamendi vääriliselt, nii et see on meie poolt väga tõsine palve. kolmandaks juhtimisküsimused sise auditist lugesime välja, et kaheldakse statistikas, mis ei ole pärit Eurostatilt ja sellised äh, kahtlused on meil ka olnud, oleme neid ka pikka aega maininud ja see on nüüd kena kinnitus. tahaksime selle kohta saada lisainfot, et äh, mis statistikat me, statistikast me siin räägime, mida tuleks paremaks muuta ja oleks äh, kena, kui te oskaksite ka selle kohta midagi öelda ja need muudatused, mis te homme teete, kuidas need mõjutavad auditi äh, progress committee'd, et äh, see komisjon äh, peaks olema nagu äh, tulevikus äh, parendatud olukorras ja kuidas see siis täpselt äh, toimib, konkreetsed sammud eelarve halduses, volinike pädevused ja nii edasi. kolmandaks, personali arvu vähendamine. alates äh, kaks tuhat kolmteist viis protsenti on äh, langus äh, AD-d, AST-d, mõlema osas on olnud langused, ASC uus kategooria viidi sisse, nelisada viiskümmend võeti seal juurde ja lepingulised töötajad, neid on võetud ka juurde tuhandeid samas, kui oleks tööga pikendatud, oleks võimalik olnud äh, säästa kaks tuhat üheksasada töökohta, loomulikult äh, jah, ületunde tehakse praegu vähem kui varem, aga minu, mind huvitaks teie arvamus selle kohta. edasi, edutamine ilma et äh, oleks äh, vastutusvaldkonda juurde tulnud, see puudutab äh, nõunikke, muid ametnikke, nii et personalimääruse rakendamine, see huvitab meid küll ja oleks kena teada saada, kuidas teie suhtute nendesse edutamistesse ja kõigepealt Euroopa poliitilise strateegia keskus, EBSC jah, seda tuleb äh, edasi arendada, aga sooviksime selle kohta lähemalt infot ja nüüd saavad sõna härra Gebrandi ja proua Tablajova. Um... aitäh, proua esimees. aitäh ka teile, peasekretär, et te olete täna siia tulnud. ma ei tahaks liiga kriitiline olla, sest te olete täna esimest korda siin. Teie avakõne oli muidugi selline PR-lugu Euroopa Liidu kiituseks, aga olgu pealegi. me räägime siin aastast kaks tuhat seitseteist. sellest hoolimata oli teie juttu meeldiv kuulata. meeldiv oli aru saada, et peasekretär on põhimõtteliselt äh, justkui presidendi isiklik teenistus, mina ei ole seda enne niimoodi vaadanud, aga äh, täna te rääkisite meile sellest. Te rääkisite ka sellest, et äh, tulemuslikkus on Euroopa Komisjoni ja järgmise MFF-i jaoks üks olulisemaid indikaatoreid. tulemuslikkus on mullegi huvi pakkunud alates sellest, kui mind siia kotta valiti, see oli aastal kaks tuhat üheksa. toona sellest palju ei räägitud, vähemalt meie kojas mitte, tegelikult ka mitte Euroopa Kontrollikojas. sest saadik on aga palju muutunud. mul on hea meel, et ka teie panete rõhku tulemuslikkusele. aga kui ma vaatan näiteks seda teatist, mille põhjal tänane arutelu toimub sinna on kirjutanud härra Oettinger ähm, sissejuhatuse, siis äh, on see lihtsalt üks äh, lause tulemis, tulemuslikkuse kohta. mina arvan, et tulemuslikkus peaks tegelikult olema kõige olulisem ja seda mitte ainult siis, kui tehakse äh, PR-i, kui tahetakse edendada Euroopa Komisjoni mainet, vaid ka Euroopa Komisjoni igapäevases töös. kui te tahate rääkida iseenda edulugu, siis ka seal peaks olema keskmes tule-, tulemuslikkus, sest ainult nii on võimalik Euroopa kodanikule näidata, mis see lisandväärtus on, mida Euroopa annab. et me ei tõsta lihtsalt raha ühest taskust teise, vaid me investeerime nendesse valdkondadesse, mis on meie jaoks tõesti olulised ja millesse investeerimine annab äh, lisandväärtust ja kust tulevad ka tulemused. kui me vaatame tulemuslikkust siis eh, nagu te ütlesite, on see ka MFF-i ettepanekus kesksel kohal. ma lugesin väga tähelepanelikult eh, kontrollikoja raportit, eh, mis tuli seitsmendal novembril ja puudutab põllumajandust ÜPP reformi. kui ühtne põllumajanduspoliitika midagi on, siis igal juhul ei ole ta tulemuslikkusele põhinev valdkond, vähemalt nii järeldab Kontrollikoda juba enne MFF-i ettepanekut äh, saite te teada, mida arvatakse ÜPP tulevikust, sest äh, juba aasta aega tagasi avaldas Kontrollikoda ju ÜPP tulevikku puudutava raporti ja ütles, et kui seal võtta tulemuslikkuse aluseks, äh, siis tuleb muuta kogu poliitikat. ja tuleb ju aus olla, te ei ole seda poliitikat muutnud kõige olulisem sõnum, mille Kontrollikoda meile annab, on see, et äh, otsemaksed ei ole juba definitsiooni tõttu kuidagi tulemuslikkusega seotud ja võib-olla te saaksite seda kommenteerida, sest et täna me siiski ei räägi ainult aastast kaks tuhat seitseteist. ja lõpuks, proua esimees, kõik need kõrged ametnikud, eriti need, kes on olnud äh, peadirektoraadis kõrgetel kohtadel ja kes välja vahetatakse, võivad hiljem saada mingisuguse erilise ülesande, neist võivad saada väga olulised nõunikud, näiteks aastal kaks tuhat seitseteist oli erinõunikke sada kaheksateist. minu teada ei ole kõigil saja kaheksateistkümnel isikul tegelikult väga olulist ülesannet, mis annaks Euroopale lisandväärtust paljud neist veedavad aega Euroopa ülikoolides. ja mul ei ole midagi selle vastu, et nad Firenzesse lähevad, aga kas nende teadmisi, nende ekspertteadmisi ei saaks ikkagi paremini ära kasutada? nii et need inimesed annaksid Euroopa Liidule lisandväärtust rohkem, kui nad seda teevad praegu. Need on siis minu konkreetsed küsimused, mis puudutavad äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastat ja personalipoliitikat. lugupeetud proua esimees, ma pean kahjuks ära minema, sest ma lähen keskkonnakomisjoni hääletama, kuid äh, minu töötajad jäävad siia ja kuulavad ära ka peasekretäri vastuse, tänan teid. Bart Staes, bitte. Bart Staes, palun um,. Welkom, meneer Selmaier. We hadden uh, elkaar inderdaad. aitäh. tere päevast ka minu poolt teile, härra peasekretär, me ei ole varem kohtunud ja mul on väga hea meel, et me saame teiega täna siin kohtuda ja isiklikult vestelda. mul on teile mitmeid küsimusi. mitmeaastane finantsraamistik ja tulemusraport, performance report on meie tänased märksõnad. ja ka teie kasutasite neid, kui rääkisite, kuidas te oma tööd teete Te rääkisite sellest, kuidas peasekretär tegevusi koordineerib. ja kui ma neid raporteid loen, siis eh, sealt jäi mulle meelde pigem eh, helge ja optimistlik toon seal räägitakse sellest, mida Euroopa Komisjon on teinud, et veamäär väheneb. kas see on teie enda hinnang? või on siin ka Kontrollikoja hinnangud, kas Kontrollikoda vaatab äh, selle raporti läbi? kas Kontrollikojal on aega ja kas ta võtab aega, et seda raportit vaadata, lugeda, analüüsida, muuta, võib-olla ümber tõsta? mina lugesin selle raporti koos kolleegidega läbi ja kui me vaatame finantsjuhtimise alast kokkuvõtet, siis on seal öeldud, et Euroopa Komisjon räägib ühe koma seitsmest protsendist. ja sellest ei ole midagi, kuid kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Kontrollikoja raportis öeldakse, et tegemist on maksete valdkonna veamääraga. niisiis, teie ütlete, et see üks koma seitse protsenti, üks koma seitse protsenti tähendab, et ehm, me ei ole saavutanud kaheprotsendilist määra, millest edasi loetakse vigade hulk juba oluliseks inglise keeles material, aga ma arvan, et ei ole võib-olla põhjust endaga nii rahul olla. kontrollikoda on ikkagi välja toonud ka palju nõrkusi, nõrku kohti, probleeme eriti mis puudutab tegevuskavade rakendamist. ja see tähendab et, et kaheprotsendiline piir saab igal juhul ületatud ja nende vigade hulk on oluline siin räägitakse koguni kolmeteistkümnest erinevast veamäärast ja sellest, et need veamäärad ei ole veel lõplikud, sest praegu on need arvutatud ainult assigneeritud maksete põhjal mis aga puudutab äh, finantsinstrumente, siis äh, tuleb võtta arvesse kõiki veamääru, kõiki makseid ja lõpptulemus võib olla teistsugune. seega, härra peasekretär, ma tahaksin teie käest küsida, mida siis teie arvate, kuidas, kuidas on nii, et teie raport on hoopis optimistlikum? see oleneb, see erineb suuresti Kontrollikoja omast ja veel üks asi, mida ma tahaksin küsida, on järgmine. finantsmäärus te rääkisite neist. Te rääkisite ÜPP reformimisest ja sellest, millised äh, on olnud äh, sealsed arutelud. Te rääkisite ühissätete määrusest äh, ja vastavatest läbirääkimistest. aga kuidas on nende kontrollidega, mida komisjon teostab maksete üle, kas neid kontrolle on vähem? kas neid kontrolle peaksid äh, teostama nüüd liikmesriigid ise, kas äh, liikmesriikidel peaks olema rohkem vastutust? niisiis, sellised on minu küsimused. ma olen kuulnud ka, et liikmesriigid ootavad nüüd enamat. ja et liikmesriikide õigus peab ähm, arvestama finantsmääruse nõuetega. aga mida see kõik siis tähendab praktikas? kui kontroll tõesti antakse komisjoni tasandilt üle liikmesriikidele, siis eh, kuidas te saate eeldada, et äh, liikmesriigis, kus võib-olla kehtiv õigus äh, ei vasta õigusriigi põhimõtetele, kuigi me nimesid ei nimeta, kuidas te saate uskuda, et sellised liikmesriigid suudavad äh, tõhusalt kontrolli teostada ja et nad teevad seda mõistlikult ja adekvaatselt, tagamaks, et vigade määr on ikkagi allpool seda olulise määra piiri, vähem kui kaks protsenti ja näiteks eh, konkreetne olukord Tšehhi Vabariigis. kuidas on sellega? mitmelt volinikult on selle kohta juba küsitud, toimus ka visiit eh, Tšehhi Vabariiki, toimus eh, järelevalvemissioon. ja seda tehti sellepärast, et Transparency International esitas Tšehhi Vabariigis kaebuse. Tšehhi Piraadipartei rikkumised, kas Euroopa Komisjon uuris neid, kas on uuritud seda, mida tegi Tšehhi peaminister? teda ju kahtlustatakse korruptsioonikuriteos. ja selles, et äh, tema puhul on olemas huvide konflikt, sest ta on ühelt poolt Tšehhi Vabariigi peaminister, aga teisest küljest kuulub talle ettevõtja, mis, äh, talle kuulub äriühing, mis saab miljoneid eurosid Euroopa raha eelarve kontrolli komisjonis on selle olukorra kohta küsitud väga palju. me rääkisime septembris volinik Oettingeriga ja Oettinger vastas meile, et komisjon vaatab seda küsimust, võtab seda küsimust väga tõsiselt ja viib läbi põhjaliku uurimuse, milles osalevad kõik asjaomased peadirektoraadid. kolm nädalat tagasi olime Strasbourgis, kus volinik taaskord kinnitas, et tõepoolest neli peadirektoraati Regio Ehm, eelarvedirektoraat ja veel kaks eh, osalevad eh, selles eh, uurimises ja eile käis siin volinik Gretu, kes on meile saatnud ka kirjalikud vastused meie küsimustele, mis puudutavad Tšehhi Vabariigi probleemi ja tema ütles, et ei ole mingit ametlikku uurimist. et uurimine muidugi on ja uuritakse sellepärast, et esitati kaebus aga kas see on tõesti sama, mis teie vastus? tõepoolest, ka teie oma kirjalikus vastuses ütlesite, et mingit ühist ametlikku uurimust ei ole. me anname teile teada, kui meil on rohkem andmeid, midagi muud ei öelnud. täna toimus meil kohtumine nelja asjaomase peadirektoraadiga. ja paistab et need peadirektoraadid tõepoolest teostavad oma uurimist ja seda uurimist koordineeritakse, aga ma ei saa ikkagi aru, milline see uurimine siis on või ei ole. miks ei saa isegi avalikult välja öelda, et ühine uurimine üldse toimub? seda esiteks, miks ei saa öelda, et see on koordineeritud uurimine, millega tegeleb koguni neli peadirektoraati? me tahaksime võimalikult ruttu teada, mida siis see uurimine on näidanud, parlament ootab, et komisjon meile seda selgitaks. me räägime huvide konfliktist, me räägime peaministrist ja parteist, mida ta kas kontrollib või vähemalt on kontrollinud. me ei räägi ainult finantsmäärusest võib-olla siin on asjakohane pigem eelmine finantsmäärus, aga täna oleme kuulnud ka seda, et eelmine finantsmäärus vabandust, ütleb kõneleja, mitte finantsmäärus, vaid teised õigusaktid tegelikult ähm, sisaldavad selliseid sätteid, mille abil saaksime selle küsimusega tegeleda. niisiis, peasekretär, ma tahaksin, et te sellest räägiksite, sest see on ikkagi väga tõsine asi ja tegelikult äh, on see ju ka Tšehhi Vabariigis väga laialt äh, teadaolev skandaal, toimub äh, erinevaid meeleavaldusi. kõik, mida te öelda saate, on meile abiks, aitäh! ja kolm äh, saadikut on veel sõna soovinud. härra De Jong, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine, ka mina tahaksin tänada härra Selmaierit äh, siia tulemise eest ja siin on see küsimus, mis puudutab ametisse nimetamist. meil on olnud arutelusid sellel teemal ja äh, mitte ainult sellega seoses, kas isik on piisavalt äh, suuteline või võimekas seda tööd tegema või mitte äh,, vaid just menetlusliku külje pealt oleme me asja arutanud. aga peasekretär ütles, et asjad lähevad täitsa kenasti me oleme rääkinud äh, uutest reeglitest ekspertide rühmale ja nii edasi ja tegelikult on edasiminekuid olnud. ja see on väga oluline, kui me räägime mm, komisjonist äh, ja tema mainest. ma teen äh, väga lühidalt, proua esinaine, et härra Selmeril oleks piisavalt aega vastata. nüüd siseinfo andjad ja nende positsioon komisjonis. me oleme komisjonilt saanud ettepaneku sellega seoses, kuidas me peaksime selle probleemiga tegelema. ombudsman võib-olla saaks selle küsimusega tegeleda, mis puudutab siseinfoandjaid eriti neid, kes annavad infot finantsolukorda olukorra kohta Euroopa Liidus, võib-olla oleks äh, võimalik luua mingisugune üksus, kuhu äh, need siseinfoandjad äh, saavad pöörduda abi ja nõu saamiseks ja see üksus saaks siis aidata neid infoedastajaid või võimalikke sisainfoandjaid. ja lõpetan ma väga lühikese sõnavõtu. siinkohal ma olen Äh, rääkinud äh, ühe Euroopa Komisjoni töötajaga, kes vallandati sellel suvel äh, ja tema leiab, et tema on siseinfoandja ja tegelikult on komisjonis erinevaid sise-eeskirju, mis tegelevad inimeste ametist vabastamisega ja loomulikult sellest me rääkima ei hakka, aga see on olukord, millest on ka Hollandi meedias räägitud ja mille vastu on ka Hollandi parlament suurt huvi üles näidanud praegusel hetkel äh, mm, nõutakse kaheksakümmend tuhat eurot äh, talt tagasi. Äh, see on palk, mida siis talt tagasi nõutakse. mina ei mõista selle juhtumi puhul seda, et kuhu jääb inimlik aspekt selle kõige taustal siseinfo andjatel äh, on vaja ka kaitset, see on see inimlik aspekt või mõõde selle kõige juures. ja me peame seda ka meeles pidama. me peame inimlikkust äh, silmas pidama. ma olen arutanud seda ametlikult ka esimese asepresidendiga ja Äh, ma tahaksingi teada, et kas me võiksime teha koostööd selle probleemi lahendamiseks, mul on mõningaid omapoolseid mõtteid, äh, ma ei hakka nendest praegu rääkima, aga ma arvan, et see aitaks komisjoni kuvandile kaasa ja see aitaks ka siseinfo edastajad, aitäh. kolleeg Salafranca. kolleeg Salafranca, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine. ka mina sooviksin äh, komisjoni peasekretäri ja kontrollikoja esindajat tänada täna siia tulemast ma arvan, et väga oluline on meeles pidada seda, et me räägime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisest ja sellest, mis puudutab demokraatlikku kontrolli Eh, mis on parlamendi kätes, me peame seda tööd tegema ja selle taustal ära kuulama volinikke, ma arvan, et see on väga vajalik. väga vajalik on ka see, et meil täna siin on äh, komisjoni uus peasekretär. koostöö Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu erinevate institutsioonide vahel, praegusel juhul komisjoni vahel, on väga oluline, me peame seda koostööd analüüsima, et me saaksime seda harmooniliselt teha ja me peame seda tegema selleks, et Euroopa projekti edasi viima. ma ei hakka siinkohal rääkima peasekretäri ametisse nimetamisest, äh, sest et parlament on selleteemalise resolutsiooni juba heaks kiitnud ja me kindlasti arutame seda teemat äh, ka tulevikus regikomisjoni kontekstis ja ka peti äh, või siis petitsioonide komisjoni kontekstis aga proua esinaine, ma tahaksin siiski peasekretärile esitada mõningad küsimused selle kohta, kuidas oleks võimalik parandada komisjoni peadirektoraatide vahelist koordineerimist ja koostööd mm, ning kuidas oleks võimalik erinevad menetlused panna paremini toimima. Eh, ja seda just komisjonis. Eh, mind huvitab eriti just kommunikatsioon, kuidas oleks võimalik kommunikatsiooni parandada meie püüame parandada institutsioonide mainet, suurendada läbipaistvust ja institutsioonide nähtavust kodanikele institutsioonid ei koosne mm, kodakondsusetega bürokraatidest. ei, see on midagi enamat, me peame mõtlema selle peale, kuidas äh, võtmetähtsusega institutsiooni äh, mainet kaitsta ja veel kaks asja. kui mina äh, siia kohtumisele tulin, siis peasekretär rääkis väga olulisest kokkuleppest, mis Euroopa Liidu ja Jaapani vahel on sõlmitud ja parlamendi poolt ka ratifitseeritud ja ma arvan, et komisjoni tuleb õnnitleda selle kaubandusleppe sõlmimise eest Äh, väga kahju on sellest, et kaubanduslepe USA-ga on nüüd äh, tühistatud, aga meil on Vietnami, Singapuri ja teiste riikidega kaubanduslepped äh, vahepeal sõlmitud. praegusel hetkel on meie olukord väga keeruline, kui me räägime Mercosuri ja Euroopa Liidu kokkuleppest. sel nädalal toimus läbirääkimiste voor aga ka e, sealne üks kohtumine on edasi lükatud ja ma tahaksingi teada, kui me räägime nüüd koordineerimisest, et siis e, milliseid meetmeid on tarvitusele võetnud, võetud, et e, see oluline lepe, mis hõlmab seitsesadat viitekümmet miljonit inimest ja saadab välja olulisi sõnumi protektsionismi vastu, et ma tahaksin teada, milline on asjade seis selle leppega seoses ja tegelikult on vaja selle kõige saavutamiseks peasekretäriaatide vahelist koostööd. mina olen raportöör väga olulise finantsinstrumentide küsimuses, neliteist miljonit eurot on sinna kaasatud, mina tahaksin teada, milline on peasekretäri positsioon sellega seoses, milline on finantsinstrumentide ähm, iseloom. ja mõned äh, minu kolleegid ei ole äh, veendunud selles, kas meil on vaja spetsiaalset või eriinstrumenti äh, selles vallas. mina arvan, et selles kontekstis tuleb parlamendi huvisid ka kaitsta ja veel üks väga oluline teema ja see on väga oluline teema, mida mitmed komisjonid arutavad. ja viimane kõneleja ja suur aitäh, ma teen võimalikult lühidalt peasekretär, äh, mina tahaksin öelda, et äh, ma usun, et ühtne poliitika on äh, selle eelarve täitmise heakskiidu andmise menetluse keskmes ja ma arvan, et me peaksime nüüd saama väga konkreetseid vastuseid olulistele küsimustele, mis on kaheksateistkümnenda aprilli resolutsioonis äh, välja toodud ja ma tahaksin siinkohal kolm neist eraldi esile tõsta, selleks et te saaksite neile vastata. esimene küsimus on selline, miks komisjon kasutas erinevaid menetlusi äh, asepeasekretäri ja peasekretäri äh, ametisse nimetamiseks samal kolleegiumi kohtumisel, et Te äh, rääkisite sellest ise ka ja te ütlesite, et reeglitest peeti kinni. Äh, aga miks reegleid oli äh, nii-öelda kaks komplekti? parlamendi peasekretär kutsus komisjoni üles ja see läheb kaugemale teie ametisse määramise küsimusest. lõikes kakskümmend üheksa vaatama enne kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõppu, mis kohe on kätte jõudmas, üle haldusmenetlus kõrgetasemeliste ametite, ametnike ametisse määramiseks, selleks et tagada tõesti parimate kandidaatide väljavalimine tagades samas äh, täieliku läbipaistvuse ja võrdsed võimalused kõigile, äh, olles äh, sellega eeskujuks kõikidele teistele Euroopa Liidu institutsioonidele. ja nüüd lõikes kolmkümmend öeldakse, et artikkel seitseteist komisjoni kodukorrast äh, ütleb, et peasekretäril on äh, suur vastutus äh, ja tal peaks olema äh, laiapõhjaline kogemuste pagas. oluline on ajakohastada ja selgitada neid reegleid selleks, et tagada peasekretäri rolli või ameti mm, neutraalsus ja ajakohastamisest tuleb, tuleb septembriks kaks tuhat kaheksateist teada anda ja ma tahaksin saada teiepoolseid konkreetseid vastuseid nendele küsimustele. ja palun, nüüd on sõna vastamiseks teil. suur aitäh, austatud äh, Ähm, esinaine ja austatud saadikud, suur aitäh nende väga huvitavate ja tarkade küsimuste eest. alustan lõpust, sest äh, seal on minu jaoks kõige keerulisemad küsimused. ma arvan, et minu äh, väärikuses ei äh, tasu teil kahelda. Äh, kui te selles kahtlete, siis te ei tunne mind ja ei, te ei pea kahtlema ka minu neutraalsuses, mina ei ole parteipoliitik, ei, ma ei ole parteipoliitik ja ma ei ole seda mitte kunagi ka olnud ja seetõttu räägitakse jah, kuulujutte ja, ja muud sarnast, aga see ei ole tõsi. mina olen veendunud eurooplane ja ma olen neliteist aastat teinud tööd Euroopa Komisjonis äh, ja ma olen äh, sellele pühendunud kogu oma elu. ombudsman ei ole kunagi mind äh, ära kuulanud. volinike kolleegium langetas otsuse sellel teemal, mitte mina. ja mul on väga hea meel selle üle, et äh, mida meile siin nimetati, aga enne seda oli ka menetlus äh, ja mul on väga hea meel selle üle, et äh, see menetlus aset leidis, sellepärast et ma sain näidata seda, et ma suudan seda tööd teha tõsi, ähm, võib-olla ka see, et ma ei suuda mitte midagi teha ja ma olen ebapädev või siis see, et ma siiski suudan seda teha äh, ja mul on äh, kogemused ka. ja ma olen mõlemaid jutte siin Brüsselis kuulnud, aga igal juhul ma olen neliteist aastat komisjonis tööd teinud. kui teil on mingid tõendusmaterjalid selle kohta, et ma oma tööd teha ei suuda, siis tulge ja rääkige minuga sellest komisjonis, ärgem uskugem ja levitagem kuulujutte komisjon äh, järgis minu ametisse nimetamisel mitte ainult haldusmenetlust, äh, vaid ka õiguslikku äh, protseduuri ja menetlust ja need on reeglid, mis on paika pandud mm, ning sama menetlust on kasutatud väga palju ka varasemalt komisjoni Äh, ametnike äh, ametisse nimetamisel, äh, seda tehti ka minu puhul, nii et tunnistage endale ausalt, teil on probleem minuga, mitte ametikoha või menetlusega. aga ma ei ole koletis, ma olen tavaline inimene. edasi Äh, proua Kressle, äh, te tahtsite teada, kuidas äh, toimitakse kirjalikult esitatud parlamendipoolsete küsimustega, mina võtan neid väga tõsiselt, ma loen põhjalikult läbi kõik need küsimused, mis te esitate, see on minu jaoks väga oluline, see dialoog Euroopa Parlamendiga on väga oluline, aga neid küsimusi on tohutult palju ja seetõttu ei ole me muidugi täiuslikult suutnud kõigile vastata, aga me püüame anda enda parima ja tegelikult peasekretär kõigile nendele ei vasta, me koordineerime seda tööd, volinikud peavad äh, oma kontorites äh, neid äh, läbi vaatama ja ja, ja see tipneb kolleegiumipõhise menetlusega ja seetõttu äh, need vastused, mis te saate, ei ole võib-olla nii selgesõnalised kui need vastused, mida te saaksite siis, kui mõni volinik tuleks siia teil otse küsimustele vastama. igal juhul minu jaoks on need parlamendi esitatud küsimused väga olulised Äh, nüüd äh, statistiliste andmete haldamine, äh, statistilised andmed on midagi, mille puhul te ei ole kindlad nende terviklikkuses ja ühtsuses. Eurostatis ma käi-, saatsin ja ma, ma saatsin mõned nädalad tagasi äh, laiali kirja äh, palvega parandada statistiliste andmete ühtsust. see on väga oluline, me peame tagama, et need statistilised andmed, mida ISTAT kogub, äh, oleksid usaldusväärsed. proua esinaine, te küsisite ka mm, auditikomisjoni küsimuse kohta või auditi progressi komisjoni kohta me oleme edusamme teinud, sest äh, ka volinikud on koosolekutel kohal. Äh, härra Timmermans on seda tööd väga tõsiselt võtnud, äh, tema on seal kohal nii volinike kui väliste liikmetega. varasemalt volinikud ei osalenud seal, aga nüüd on iga kord kohtumisel peadirektorid ja neli-viis volinikku. menetluslikult on asjad palju paremaks muutunud ja corporate management management paketi puhul, mis homme loodetavasti vastu äh, võetakse, saame me veelgi rohkem edu saavutada. Äh, me püüame parandada veelgi äh, progressikomitee sekretariaaki ning ma usun, et see aitab parandada selle teenistuse poolt tehtavat tööd. me oleme kõik soovitused sellel teemal arvesse võtnud ja loomulikult äh, siseaudiitor on sõltumatu äh, ja ma loodan, et kõik on rahul sellega, kuidas me selle probleemi oleme lahendanud. nüüd äh, viis protsenti kärpeid personali hulgas, minu arvates on see hämmastav. mina tulin komisjoni tööle erasektorist neliteist aastat tagasi Äh, ja ma tean, et puudusi on endiselt, aga ma usun, et komisjon on kogu meie mandri parim näide avaliku äh, sektori asutusest. inimesed ei äh, mõista sageli seda, mida uue mm, personaliriiklistiku kohaselt kujutab endast töötundide jaotus meil on äh, Mercosuri meeskond, kes teeb tohutult palju tööd, nad kindlasti ei pane kõiki oma töötunde kirja äh, komisjonil on viimase nelja aasta jooksul järjest rohkem ülesandeid olnud, majanduskriisil on olnud ka omad tulemused, Euroopa majandusjuhtimise poolaastas me peame vaatama kõiki liikmesriikide poliitikate aspekte. näiteks rändevaldkonnas ka ja ühtäkki komisjon vastutab osaliselt, mitte õiguslikult, aga poliitiliselt vastutav eh, selles, et aidata Kreeka saari eh, ja, ja tege-, ta peab tegelema eh, rändevoogude juhtimisega kõikides liikmesriikides ning eh, me peame eh, selles töös keskenduma eh, rohkem, aga me peame tagama ka selle, et inimesed teeksid veel tõsisemalt tööd ja et inimesed oleksid pädevad, kes seda tööd tegema värvatakse. oli veel vanemnõunike küsimus. minu arvates ei ole see kõrvalehiilimine staff regulation'ist, ei. seal on ära toodud erinevad karjäärivõimalused komisjonis. meil töötavad väga võimekad ja head inimesed nõunikena ja neid on võimalik ka edutada ja ma arvan, et see on väga loogiline mis tahes organisatsiooni puhul ja seetõttu mul on väga hea meel, et eh, siin need uued karjäärivõimalused, nad on sisse toodud, meil on vaja uusi inimesi, kes oskavad väga head nõu anda eh, ja oskavad väga hästi juhtida EPS-t mainisite te ka. ma arvan, et äh, see on BEPA-st midagi hoopis teistsugust või erinevat presidenti ja asepresidenti ko aidatakse koordineerimisel ja projektide tegemisel. Äh, need inimesed, kes sellega tegelevad, äh, ei osale teenistuste konsultatsiooniprotsessis me peame keskenduma Euroopa Liidu tulevikule eelmise aasta märtsis äh, me avaldasime dokumendi sellega seoses, komisjon tegi seal midagi ebatavalist, me vaatasime tulevikku, aga me ei kirjutanud seda ette, me tõime välja viis erinevat stsenaariumi ja poliitikavaldkondi, äh, kuhu komisjon võiks liikuda. Äh, ja see uus organ nüüd tegelebki kaasajastamisega, meil on uued mm, tabelid, projektid ja nii edasi, me vaatame, kuidas tegeleda sotsiaalsambaga, üleilmastumisega ja muu sarnasega ja väga hea on see, et sealsed meeskonnad ettepanek eh, ei ole mm, komisjoni töötajate, ma ei tea, väimehed või, või, või lapselapsed, nad on ikkagi selle töö saanud eh, oma pädevuse alusel ja järgmine volinike kolleegium võib eh, asjad muidugi ümber korraldada, sellepärast et nende inimeste äh, töölepingud lõpevad äh, selle komisjoni mandaadi lõppemisega. ja mõned räägivad siin nende inimeste vallandamisest, aga tõsi see ei ole, sellepärast et neil on tähtajalised lepingud äh, ja nende tööd, mm, lepingud lõpevadki komisjoni mandaadi aegus, aegumisel. härra Gembrandit enam siin ei ole, aga ma tahaksin öelda, et me peaksime Äh, tegutsema fakti äh, põhiselt äh, ka avalikus suhete valdkonnas mitte mingisugune äh, lugu, mida avalikkusele räägitakse, ei ole vettpidav, kui see ei tugine faktidele äh,. iga-aastased juhtimis- ja tulemusraportid äh, jah, me oleme positiivse mm, pildi maalinud nendega aga kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal me saavutasime ka ju midagi ja kontrollikoda on ka öelnud, et jah, komisjon kasutas maksumaksja raha üldiselt vastuvõetaval viisil ja teist korda oleme me saanud positiivse hinnangu seetõttu. jah, loomulikult mm, ma arvan, et me mõistame teineteist ja loomulikult äh, kontrollikoja soovitusi tuleb järgida. siin oli ka küsimus erinõunike küsimuses, siin on teatud selgitus, meil ei ole sada kaheksateist äh, erinõunikku. Äh, erinõunikud on inimesed, kes annavad nõu volinikele, enamik teevad seda tööd ilma mm, palgata, mõned saavad reisihüvitist. tegemist on komisjoni töötajatega ja teevad siis seda nõustamistööd lisaks eh, ja, ja, ja siis igapäevaselt näiteks ta ei pea oma igapäevatööd siis tegema, näiteks meil on Home eh, peadirektoraadi eh, juht, keda on aidanud ka selline inimene näiteks rändeküsimuses. ja see kõik oli väga hea me ei tohiks äh, jääda ilma nendest inimestest, kellel on nii palju kogemusi. ja äh, samal ajal nad ei äh, pidanud tegema mingisuguseid raporteid ja, ja aruandlusega tegelema ja neile see sobib. ja keegi ei käi niisama kuskil Firenzes näiteks, kui keegi on Firenzes, siis sellepärast, et seal on väga hea ülikool äh, ja ma äh, usun, et Euroopa Komisjon ja kõik liikmesriigid tegelikult teevad sealse organisatsiooniga tihedat koostööd. edasi. Äh, siin kõlasid veel küsimused, millele ma tahaksin vastata Te ütlesite, et meil on optimistlik väljavaade äh, iga-aastastele tegevusraportitele. jah, tõsi see on. Äh, meil on olnud kriisiaastad, aga me oleme äh, sellele vaatamata kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal väga kenasti toime tulnud. ja Kontrollikoja raport ütleb seda ka, ehkki nad on natukene kriitilised ka. mõned erinevused arvudes on ka olemas, aga mm, mõnikord vaatame meie iga-aastast raamistikku ja mõnikord mitmeaastast raamistikku ja sealt võib-olla tulevad väikesed erisused. mitmeaastase finantsraamistiku äh, olemus on üsna kompleksne ja mais ja juunis tehti ettepanekud asju lihtsustada ja see võimaldaks meil tegelikult äh, ka liikuda äh, tulemuslikkuse suunas, nagu härra Gebrandi tahtis, sellepärast et me tegelikult keskendume ju Euroopa Liidu tulemuslikkusele ja lisandväärtusele. me loodame, et kaasseadusandjad toetavad meid ja me tahaksime tänada teie äh, selleteemalise raporti eest teid, sellepärast et see on meid palju edasi aidanud. siin kõlas ka küsimus, mis puudutas ÜPP-d ja selle reformi kas kõik on praegu ÜPP-s täiuslik? ma arvan, et Kontrollikoda äh, on oma arvamuse äh, välja öelnud ja ma ei hakka neile vastu astuma, ma arvan, et kritiseerida on lihtsam, kui äh, asju paremaks muuta. ÜPP on Euroopa Liidu üks vanimaid poliitikaid mm, ja ka Euroopa Parlamendi paljud saadikud on selle üle väga uhked ja võitlevad selle nimel. komisjon on püüdnud volinik Hogani egiidi all kaasajastada seda poliitikat ja me ei taha seda revolutsionaliseerida. jah, me saame anda rohkem vastutust liikmesriikidele ja seda on paljud teist ka tahtnud, nii siin komisjonis ja mujal ka ja, ja seda mitte sellepärast, et me tahame kontrollist loobuda, ei, seda kindlasti mitte. aga me usume, et teatud juhtudel on parem, kui asju aetakse koha peal, ÜPP äh, asjad on üldiselt ühise juhtimise all, Te äh, rääkisite siin õigusriikluse probleemidest ja ma jagan teie muret sellega seonduvalt. mina kaitsen tulihingeliselt äh, õigusriiklust ja mitte ainult sellepärast, et ma olen jurist, vaid sellepärast, et see on see, mis Euroopa Liitu koos hoiab. ja seetõttu on komisjon sellele väga pühendunud. aga mm, ja ma ei tahaks ju öelda, et mitte ükski liikmesriik ei suuda programme ellu rakendada, ei, ma ütlen, et meil probleeme on äh, ja nendega tuleb tegeleda, aga kui on süsteemseid õigusriiklusealaseid probleeme, siis Mm, eh, meil on ettepanekud, kuidas sellega tegeleda ja eelarve rakendamine ja õigusriiklus eh, mm, võib öelda, et need on omavahel ka teatud määral seotud äh, me ei saa öelda, et kõik liikmesriigid on kõrvale heitnud õigusriikluse, ei, kui probleem on, siis meil on vaja mehhanismi selle lahendamiseks, et me saaksime kiiresti probleemiga tegeleda, liikmesriigid äh, rakendavad seitsekümmend viite protsenti Euroopa Liidu eelarvest ise ja seetõttu on äh, vaja näiteks ka Euroopa prokuratuuri Mm, ja suur aitäh, proua esineja, teile teie tegevuse eest selles vallas. Äh, Euroopa äh, prokuröri amet ei ole nii tugev, nagu ma, või jõuline, nagu ma oleks tahtnud seda näha, aga olemas ta on ja kõik liikmesriigid on sellesse protsessi olnud kaasatud. ja ma usun, et Euroopa Liidu järgmise MFF-i raames peaks amet saama Äh, tugevama rolli ja see peaks olema kaasatud praktilisse koostöösse liikmesriikidega. nüüd, mis puudutab Tšehhi Vabariiki, siis jah, see olukord on tõesti väga keeruline, sellepärast et äh, siin on mängus väga palju siseriiklikku poliitikat ja ma ei tahaks äh, hakata siinkohal kommenteerima teatud poliitikuid Tšehhi Vabariigis, ei, see ei ole minu ega komisjoni roll, ja ma saan ainult öelda, et ma olen saanud või me oleme saanud kaebuse sellega seoses ja me uurime seda ja mm, Eh, me ei ole juurdluseni veel jõudnud, aga me analüüsime olukorda väga hoolikalt. komisjonis me leiame, et meil peab olema nulltolerants eh, pettuse ja huvide konflikti küsimuses, finantsküsimustes, me peame samas aga kõik ähm, faktid välja uurima. me peame juriidiliselt samas sellest teemast rääkides olema väga täpsed. ma ei taha olla osaks poliitilistest mängudest, mis alati liikmesriikides aset leiavad ja mina ei taha ka omapoolseid hinnanguid anda sellele, kes mis mängu mängib. igal juhul me oleme kaebuse saanud, me uurime seda ja kui me tahame õigusriiklust kaitsta, peame ise ka õigusriikluse põhimõtteid austama. komisjonis on kõik erinevad teenistused omavahel tihedas koostöös ja mm, meil on artikkel kuuskümmend üks ja uued reeglid, meil on ka vanad reeglid ja me peame vaatama, mis varasemalt on vanade reeglite alusel toimunud äh, ja mis nüüd uute reeglitega toimub, me peame faktid kokku koguma ja me oleme tihedas koostöös ka Tšehhi ametivõimudega ning me anname teile edasist informatsiooni niipea kui võimalik. aga eh, hinnakem siis olukorda põhjalikult siis, kui meil faktid on kokku kogutud. härra De Jongi küsimused järgmiseks suur aitäh eh, hea koostöö eest ekspertrühmade küsimuses, me oleme äh, viimastel aastatel teie poolt öeldud sellel teemal äh, arvesse võtnud, me leiame ja mina ka leian, et ekspertrühmad peavad olema äh, läbipaistvad ja seal peab olema tagatud ka sooline võrdsus. ma arvan samas, et me ei peaks liialdama või ületähtsustama, kui tähtsad need ekspertrühmad on Mm, siin on öeldud, et äh, kui midagi teha tegelikult ei taha, siis pange ekspertrühm kokku. Äh, aga kui ekspertide rühmad paika pannakse, siis nad äh, peaksid vaatama, milline on olukord Euroopa Liigus, Liidus. ja, ja need rühmad peaksid olema sooliselt tasakaalus, et nad saaksid anda head nõu ja ma ootan äh, edasist koostööd teiega sellel teemal, sama puudutab ka siseinfoandjaid. ma arvan, et meil siin Euroopa Liidus on väga head äh, reeglid nende kaitsmiseks paika pandud, paremad kui mõnes liikmesriigis on ja seetõttu me oleme päris head tööd teinud selles vallas. Mm, aga äh, meil on erinevad instrumendid, komisjonis on vahendus või meditsiooni variant, siis on võimalik Olafisse pöörduda Ehm, meil on erinevaid lahendusvõimalusi probleemide lahendamiseks, aga jah, ma olen teiega nõus, siin on ka teatud inimlikkuse aspekt. ma ei hakka seda eh, konkreetset juhtumit eh, analüüsima, mida teie siin mainisite, ma ei tunne seda piisavalt hästi. ma tean, et härra Timmermansiga olete rääkinud sellest. härra Salafranca suur aitäh ka teiepoolse toetuse eest äh, selle täitmise, eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse tulemuse osas, äh, kuidas parandada parem, kuidas parandada kommunikatsioonivaldkonda ja läbipaistvust, kui võtta arvesse Euroopa Parlamendi valimisi, äh, siis me leiame, see on oluline teema. ma olen mõned näited ka välja toonud, meil on Euroopa eelarve ja asjakohane veebileht ka Mm. Eh, seal on võimalik, sealt on võimalik näha, mida eelarvega on teatud valdkondades ära tehtud. näiteks eh, eel, e-, Euroopa rahadega on ehitatud see või too sild, eh, tuulepargid, ka VKE-d, startup'id saavad kasu, me peame seda mainima ja me tahame selle info teile kasutajasõbralikult kättesaadavaks teha ja ma arvan, et see on väga oluline, mõned ütlevad, et see on propaganda, mina arvan, et kui me räägime faktipõhiselt asjadest, siis see ei ole propaganda. meie saame kasutada ainult fakte ja me kõik omalt poolt teeme selleks, et faktid äh, oleksid kättesaadav ja iga-aastases raportites te olete näinud, et meil on väiksed kastikesed äh,, ja äh, see on midagi uut äh, selles vallas, proua Lasender oli ka sellest huvitatud. Äh, seal on võimalik kahe-kolme lausega ka asju kommenteerida, ma ei tea, kas see on kasulik või mitte. aga lisaks faktidele ja arvudele võib tulla kasuks ka selline väike lühikokkuvõte. suur aitäh toetuse eest Euroopa Liidu Jaapani kokkuleppe osas, praegusel hetkel ma saan Mercosuri leppe osas öelda, et me teeme tõsist tööd, aga kõik ei ole ainult mitte meie kätes, on ka Mercosuri pool ja Mercosur on tegelikult keerukam või komplekssem organisatsioon, kui seda Euroopa Liit on mm, komisjon kindlasti jätkab äh, selle tööga, meil on erinevad teenistused, mis äh, tööd teevad selles vallas ja äh, ma kindlasti hoian silma peal arengutel, kaubanduse ja põllumajanduse peadirektoraat on siin mm, kaasatud Äh, mitmepoolsus on meie jaoks väga oluline ja USA äh, partnerid vaatavad ka kõike seda tähelepanelikult. Äh, USA tõmbub erinevatest maailma piirkondadest tagasi, Euroopa Liit aga pigem just liigub sinna asemele ja see on ka midagi, mida peaks arutama. suur aitäh teile kõigile, ma loodan, et ma sain vastata nüüd kõikidele küsimustele, et ma midagi ei unustanud ja äh, kui vaja, siis äh, ma saan äh, ka kahepoolselt suhelda saadikutega või edasi suhelda teie komisjoniga, aitäh. suur tänu, lõppsõna tuleb kohe, aga kolleeg Pirinski soovis veel sõna. jah, üks täpsustav küsimus, mis minu meelest on vajalik. kui ma küsisin et kas komisjon informeerib äh, parlamenti oma administratiivprotseduuride muutmisest äh, ametnike ametisse nimetamisel, äh, nii nagu määrus ette näeb, siis ma tahaksin seda teada, ma ei küsinud peasekretäri isikuomaduste kohta. ma ei saa üldse aru, tema vastusest ta nagu hoopiski noomis mind ja põrgatas selle küsimuse mulle tagasi. mulle tundub, et ta ei saanud aru, mida ma küsisin. mulle tundub, et need äh, kaks äh, nõuet parlamendi poolt ei ole põhjendatud. aga siis peaks komisjon äh, sellele vastama. me praegu ei ole seda infot saanud ma tahaksin nüüd teada, kas äh, peasekretär äh, leiab, et tema isiklikult võib otsustada, kas äh, resolutsioon on piisavalt põhjendatud või ei ole, võib-olla tuleb konsulteerida ka komisjoni presidendiga, võib-olla komisjon peaks selle küsimusega tegelema, siin ei ole tegemist mitte suvaliste soovitustega, vaid need on seotud komisjoni terviklikkusega. mulle tundub, et äh, esimest korda peasekretär äh, nüüd on siin äh, silmitsi eelarve täitmisele heakskiidu andmisega. võib-olla ta saab ajapikku aru, et ei ole mõtet parlamendiliikmeid noomida, ei ole võtmeid neid siin küsitleda, meie oleme need, kes esitavad küsimuse, komisjon on see, kes peab vastama ja just nii. oli küsimus seoses äh, määrusega, millal võib oodata komisjoni vastuseid ja sama puudutab ka ombudsmani äh, raportit, äh, millal seal võib vastust oodata. tänan vastuse eest. proua esinaine, ma ei taha siin äh, sugugi noomida parlamendiliiget aga mis puudutas minu isikut, siis ma leidsin, et ma peaksin vastama. ka volinik Oettinger ja volinike kolleegium on öelnud mitu korda, et nendele küsimustele vastatakse, nende teemadega tegeletakse, ombudsmani eh, kirjalikele küsimustele ka vastatakse. mina isiklikult ei vasta aga nendele küsimustele, sellega tegeleb äh, voliniku, äh, volinike kolleegium. kui te esitate küsimusi minu kohta, siis ma hea meelega äh, vastan, sellepärast et ma ei ole saanud enda kohta vastuseid anda, võin vastata ka teile, härra Pirinski, aga kui volinike kolleegium võtab vastu otsused sel teemal, siis see on tõesti nende teha, need on poliitilised otsused aga kui teie parlamendi liikmetega tahate õppida mind tundma isikuna ja siis äh, hinnata mind äh, saavutuste, mitte kuulujuttude põhjal, siis äh, see oleks minu poolt igati tervitatav. esinaine, lühidalt ma olen oma kolleegiga nõus parlament kontrollib poliitiliselt komisjoni, mitte vastupidi. meie komisjon ja parlament võtsid vastu resolutsiooni. ja ma arvan, et äh, on täiesti asjakohane peasekretärilt äh, küsida küsimusi. loomulikult äh, on meil kontrollipädevus ja lõikes kakskümmend kaks äh, sisaldub meie õigustalituse arvamus ja ma loodan, et äh, meie suhted tulevikus sellest lähtuvalt äh, paranevad. ma sain komisjoni menetlusest niimoodi aru, et kui peasekretär resolutsioonile vastust ei tee, siis ei tee seda mitte keegi teine, nii et äh, oleme nüüd seda vastust juba mõnda aega oodanud. me ju teame, et nii see on. oleks kena, kui me vastuse saaksime. no teil on veel kord sõna, palun ma olen täiesti äh, veendunud, et äh, volinike kolleegium vastab teile, ma olen täiesti veendunud, et volinik Oettinger teeb seda ja teised, aga mina isiklikult äh, ei kujunda neid vastuseid, mis puudutavad minu ametisse nimetamist. komisjon võtab tõsiselt nii resolutsiooni kui ka muud meievahelist suhtlust mis puudutab vanemametnike ametisse nimetamist, siis me teeme seda kõike töö tulemustest lähtuvalt, mitte rahvusest lähtuvalt. ja härra Oettinger kutsub kokku ümarlaua, arutamaks teie ja teiste institutsioonidega, kuidas äh, ametisse nimetamist äh, arutada ja pärast seda episoodi, mille all ma isiklikult olen ka väga kannatanud, äh, loodan ma, et me saame edasi liikuda ja teha oma tööd Euroopa Liidu parema toimimise nimel härra Russo, kas teie soovite lõpetuseks veel sõna? jaa, ettevaatust, mineeritud ala. tänan, esinaine ja kuulasin tähelepanelikult seda väga huvitavat arutelu praegusel hetkel, aga jah, meil on tööd käimas ja mul isiklikult ei ole midagi spetsiifilist juurde lisada. kolleeg Ajala, palun. ja suur tänu. suur tänu selle arutelu eest, mis oli äh, väga inforohke. me veel peame ära ootama mõningad äh, dokumendid, äh, mis on äh, koostamisel ja siis me saame täpsemalt infot selle kohta, kuidas peasekretär plaanib parandada neid asju, millele me oleme siin tähelepanu juhtinud. tulen tähelepanu ühe punkti juurde. kui ma alustasin oma sõnavõttu, siis ma ütlesin et äh, kui me räägime siin menetlusest, eriti number viiskümmend üks, siis äh, mis puudutab äh, vanemametnike senior managers ametisse nimetamist, siis siin ei ole tegemist mitte üksikjuhtumiga, Selmaieri juhtumiga, siis vaid siin on tegemist äh, teatava raamistikuga. Äh, sellega me ei ole nõus tegelikult ja me vaatame kõiki neid äh, asjaolusid lähemalt, eriti mis puudutab siis kõrgetasemeliste ametnike ametisse nimetamist. ja teie, härra Selmajärv, teate, et me siin parlamendis võtsime vastu resolutsiooni rääkisime selle fraktsioonides tõesti punkti ja koma kohtadeni läbi ja see süsteem, mis praegu paigas on, ei ole niivõrd usaldusväärne, kui see olla võiks. minevikus on paljud kannatanud, isegi kui asi on pidanud nagu olema legaalne me sooviksime, et eeskirjad oleksid selged ja punkti viiskümmend üks me võime veel parandada. ma sain härra Selmajeri sõnavõtust aru, et ta on palmi, valmis neid parandusi sisse viima ja jääme ära ootama koostööd tulevikus äh, suurepärane, see on äh, kena sõpruse algus, oleks võinud veel halveminigi minna. ja sõpruse süvendamiseks tahaksin ma küsida, et kas me võiksime saada äh, teie kirja peadirektoraadile, mis puudutab äh, vigade leidmise menetlust, see on meie töö keskmes. ja tõesti, selle sõpruse vaimus, mille te just äh, välja kuulutasite, me saadame teile koopia sellest kirjast. tänan ja soovin teile ilusat pärastlõunat ja kui me ei äh, kohtu, siis äh, soovin teile kenasid pühi. ja kõikidele võime siin soovida juba kenasid jõule, vastutame selle eest, et äh, meil on siin jäised temperatuurid parlamendis, parasjagu jah, tõesti väga külm ja läheme edasi oma päevakorraga. päevakorrapunkt number kakskümmend. eks ante tingimuslikkus Eestis meie raportööriks äh, on äh, härra Pirinski. siin on tegu sepsi uurimusega ma tean, et on suur kiusatus mitte kohe saalist lahkuda, aga me peame siiski jätkama. vabandust, kas saaksite saalist lahkuda? ja palun, teil on sõna. suur tänu. okei okay,, I can start um,. Well I am going to transfer you. niisiis, meil oli siin just väga huvitav arutelu. mina toon teid aga mitte niivõrd äh, huvitava arutelu juurde, ehk siis äh, ESI äh, fondi eksante tingimuslikkus. minu nimi on Jorge Nunez, olen Sepsist ja minu kolleeg on teinud ära suurema osa tööst andmeanalüüsi, nii et kõik head asjad on tema poolt ja kõik vead ka tema vastab tehnilistele küsimustele. mina räägin sellest, et millised sõnumid me sellest uurimusest saame. meil paluti hinnata kuivõrd on täidetud eksante tingimuslikkus ESI vahendite puhul. me oleme seda teinud, meil on olnud äh, intervjuud, äh, oleme analüüsinud andmeid. küsiti, kas see oli kasulik, kas sellel oli tähtsus kas see oli proportsioonis mõjuga, kas see tasus end ära või oli see liiga kallis võrreldes tulemusega ja edasi siis äh, õppetunnid järgmiseks MFF-iks. seal ei nimetata seda eksante tingimuslikkuseks, vaid äh, võimaldavaks äh, aspektiks. niisiis, praeguses äh, määruses on äh, panda paika pandud sätted eks ante tingimuslikkuseks. seal üritatakse kontrollida, millised on miinimumnõuded selleks, et oleks tõesti äh, praktiline tõhusus, tagatud vahendite tõhus kasutamine, see tähendab ka seda, et kui direktiive rakendatakse, siis need peavad olema otse seotud nende valdkondadega, kus nad sekkuvad, ehk siis ei ole vaja raha eraldada veepuhastusjaamale, kui äh, reovee äh, käitlemise direktiivi ei ole riigis äh, rakendatud veel ehk siis, kui õigustik ei ole paigas, siis äh, raha ei saa, see on see sõnum. loomulikult on raha või tähendab, on aega rakendamiseks, aga sõnum on siiski äh, selline, et ei ole vaja rahastada asju, mille kohta kehtivaid reegleid veel ei ole. eks ante tingimuslikkus äh, tugevdab rakendamisvõimekust ja juriidilist äh, vastavust niimoodi, et äh, panustatakse direktiivide ja määruste rakendamisele. me räägime siin äh, peamiselt tõukefondidest, mitte rikkumismenetlustest ja liikmesriigid äh, siin küsivad siis Euroopa Liidu rahastust. see ei ole seotud regionaalpoliitikaga siin me räägime rahast ja sellest, kuidas raha kasutatakse. ühesõnaga, kui saad toetust, siis pead reeglitele vastama, no reeglitele vastama peaks niikuinii, aga selline see menetlus on. on nelikümmend kaheksa eksante tingimuslikkust, seitse üldist, kakskümmend üheksa temaatilist, kaksteist äh, spetsiifilist mis on äh, Euroopa Põllumajanduse Maaelu Arengufondi jaoks, näiteks EMFF-i jaoks. protseduur, mida rakendatakse, lähtub sellest, et äh, kui liikmesriikides on toetusraamistik paigas, siis nad allkirjastavad partnerluslepingu Euroopa komisjoniga. seal nad lepivad kokku üldises strateegias, siis tulevad operatiivprogrammid, need äh, jõustatakse, seal on äh, konkreetsed äh, summad sektorite kohta, siis sõltuvalt sellest, millised tegevused ette võetakse, siis peavad olema täidetud eksante tingimuslikkused ja need tingimused peaksid olema täidetud äh, ideaalis enne programmiperioodi, aga programmiperiood hakkab äh, pihta suhteliselt hilja, loodetavasti küll mitte järgmine, siis äh, kui keegi ei ole õigel ajahetkel valmis, siis tuleb leida lahendus. mis puudutab üldisi tingimuslikkusi, neid vaatame hiljem, kuuskümmend üks protsenti tingimustest olid liikmesriikides täidetud, et äh, kolmkümmend üheksa protsenti mitte täidetud, nii et äh, ligikaudu nelikümmend protsenti tingimustest Euroopa Liidus ei olnud õigeks ajaks täidetud. ja kui need tingimused ei ole täidetud, siis äh, pädevad asutused peavad valmistama äh, tingimuste täitmise tegevusplaanid ja neid tegevusplaane siis kontrollitakse. riikidel on teatav ajaraam, mille jooksul nad peavad äh, tegevusplaanid äh, jõustama ja milline on praegu olukord märtsis kaks tuhat kaheksateist panime äh, andmed kokku, saatsime ka teile raporti, siin on natuke veel üht-teist juurde lisada tuhat nelisada üks tegevusplaani seoses eksante tingimustega. ja see, millised ametiasutused tegelevad nendega, sõltub riikide struktuurist ja korraldusest. osades riikides on neid asutusi rohkem, teistes vähem ja see on teatud äh, riigisiseste haldusstruktuuridega osades äh, riikides on väga palju asutusi, teistes äh, vähem, osades suuremad, teises väiksemad. niisiis, meil on siin äh, nimekiri. seitsmes üldises on avalikud hanked sooline võrdõiguslikkus, riigiabi reeglid, ma ei hakka neid äh, kõiki siin äh, läbi võtma, siis on temaatilised, mis puudutavad spetsiifilisi valdkondi. niisiis, kui nüüd vaadata jaotust, siis need esimesed sinised on Kesk- ja Ida-Euroopa riigid ja te näete, et neil on vaja täita palju eksante tingimusi võrreldes äh, Kesk- ja Põhja-Euroopa riikidega ja Lõuna-Euroopa riikidega. osaliselt sellepärast, et nad on kõige suuremad äh, rahade saajad ja loomulikult äh, seos klassifikatsiooni ja toetusvaldkondade vahel, kui tegemist on ühtekuuluvus äh, riigiga või, või muu riigiga. ja riigid, kes on kauem neid vahendeid kasutanud, äh, nendel on ka tingimused paremini täidetud, kuna neil on suurem kogemus, nii on see enamasti, aga mitte alati. seda ma juba piltidel mainisin, võin sellest üle hüpata administratiivstruktuur mängib oma rolli ja siin me näeme siis tingimuste täitmist riikide põhiselt. me näeme, et enamik äh, suutis äh, tegevusplaanid õigel ajal ellu viia ja siin me näeme siis äh, tegevusplaane riigipõhiselt ja see oli minu arvates selles uurimuses äh, väga huvitav. ütleme näiteks, et äh, kui me vaatame Hispaania suuruseid riike, siis seal on kolmkümmend kaks äh, see arv, Hispaanias on autonoomsed piirkonnad, aga selge vastutuse jaotuse süsteem ja administratiivsüsteem, see on kõik väga selge. niisiis Hispaanias äh, oli kolmkümmend kaks tegevusplaani. Hispaanias oli väga vähe valdkondi, äh, kus neil oli probleeme tegevusplaanide äh, täitmisega, aga Itaalias jällegi kolmsada üheksateist. nüüd küsimus oli siis miks ja intervjuudist, intervjuudest tuli välja, et see on tingitud haldusstruktuurist paljud ametiasutused vastutavad paralleelselt samade asjade eest, on palju topelttööd, haldussüsteem on väga keeruline ja eksante tingimustega on äh, raske ette näha seda, kuidas riikide töö on äh, korraldatud ja koordineeritud ja Itaalias oli tõesti olukord väga keeruline ja Kreeka on ka väga huvitav näide Poola, seal on küsimuseks äh, regioonid äh, ja keskvalitsus, nendevaheline koordinatsioon ja mida rohkem äh, raha riik saab, seda rohkem tegevusplaane tuleb ilmselt toota. ja sellele pildile peame juurde lisama, et viimane tegevusraport tõi välja, et on üks äh, peatamisotsus vastu võetud, äh, ei suudetud tegevusplaani äh, täita, aga see üle üheksakümne viie protsendi tegevusplaanide täitmine on siiski väga hea näitaja. raportis ei tooda välja, kus plaani peatamine aset leidis, vähemalt mina ei leidnud seda infot ülesse ja mis kõige selle tegemise kulud on, kui me analüüsime õigusakte, rahalisi vahendeid. oleme näinud äh, mõningast äh, mõju, seda võib hinnata suureks või väikseks, aga piirkonnad, äh, millel olid tegevusplaanid, mis pidid need ellu viima mis ei täitnud kõiki ex-ante tingimusi, nendel oli madalam äh, vahendite kasutamise määr kui nendel piirkondadel, kes need tingimused täitsid. meil on siin kaks äh, protsessi, näiteks kui programmiperiood algab äh, hilja või on palju teisi faktoreid, mis avaldavad mõju, näiteks õigusloomealased muutused, siis on väga raske siin kõike ette näha, eks ante äh, Äh, tingimustega seoses. kui me viisime läbi intervjuusid, siis äh, tegime uurimuse, kus tuli välja, et ainult äh, kümme protsenti olid arvamusel, et on negatiivne mõju vahendite kasutamise määrale ja nelikümmend kaks protsenti ei suutnud otsustada saad aru, seda mõju ei ole, ühesõnaga ma arvan, et enamik siiski seda mõju tundsid. küsiti veel seda, et äh, millised olid kõige olulisemad, kõige tähtsamad olid äh, tingimused, mis puudutasid äh, riigiabi, kuidas saada riigiabi reeglid korda, mida teha, kui on probleemid ja avalikud hanked. Need olid kõige problemaatilisemad, kõige raskemad äh, jälgida, muudes valdkondades äh, jah, tuli ka kohandusi teha, aga need ei olnud niivõrd äh, põhjapanevad. Need olid üldised tingimused, aga spetsiifilisemalt konkreetsed strateegiad, elukestev õpe ja muu selline nõudmine parandada strateegiat ka valdkondades transport, innovatsioon, elukestev õpe, nagu ütlesin. et seal tuleb strateegiaid parandada. oleme teinud äh, Bulgaarias, Horvaatias, Saksamaal, Itaalias, Slovakkias, Sloveenias ja Hispaanias äh, juhtumipõhiseid äh, uurimisi, oleme läbi viinud otseintervjuusid lisaks muule tegime ka telefoniintervjuusid inimestega erinevates riikides. üldiselt tuleb öelda, et äh, enamik riike suhtusid eksante tingimustesse paremini, kui ma oleksin ise eeldanud. enamik arvasid, et äh, näiteks tingimusteks nii-öelda ettevalmistumine, nende täitmiseks ettevalmistumine oli ikka parajalt valulik aga need, kellel oli kõige raskem, kellel olid kõige suuremad probleemid, ütlesid, et äh, väga oluline on, et ka nende süsteemid toimiksid, et nad omalt poolt teeksid asjad korda. riigid, kus kõik olid, äh, kõik asjad olid korras, äh, leidsid, et kogu see protsess ei olnud tähtis ja see oli koormav. ehk siis, et kui riik juba täidab näiteks veekvaliteedi direktiivi, siis tõestada TG Regile äh, oma tingimustele vastavust, äh, olgugi et äh, näiteks keskkonna peadirektorat seda juba teab, siis see on kahtlemata tüütu. ja siis öeldigi näiteks, et kui nad peavad komisjonile demonstreerima millegi rakendamist, mille eest vastutab mõni teine ministeerium, siis see oli ebameeldiv. ja see oli alguses ka raske, sellepärast et mitte keegi ei saanud aru, miks seda nii on vaja teha. aga põhisõnum on see, et äh, eks ante tingimuste täitmise nõudmist hinnati äh, nendes riikides, kus oli ähm, probleeme võimekusega, oluliseks oli siinkohal näiteks innovatsiooni valdkond äh, ja sellega seotud äh, strateegiad, kui näiteks ametiasutused said äh, survestada valitsust, et see võtaks vastu teatavad reeglid. ma juba ütlesin jah, et hinnati, et see kõik oli koormav ma juba ütlesin, et äh, regionaalpoliitika küsimust mainiti mitu korda ja on äh, imelik, et äh, regionaalpoliitika avaldab survet, et rakendatakse teatavaid aspekte teistes valdkondades ja kas see on siis võimalus vältida rikkumismenetlust, öeldakse, et äh, selleks, et vältida rikkumismenetlust, äh, survestame siis neid regionaalpoliitikas, et mitte teha kogu seda juriidilist osa läbi. see on tõesti väga huvitav jah, aga osad äh, asutused leidsid, et ebaõiglane on see, kui teised ministeeriumid nõuavad nendelt teatavate reeglite rakendamist. ja üks asi, mida öeldi, oli formaalse kontrolli rakendamine Ruu-, reeglid olid suhteliselt segased, neid oli palju, komisjonipoolsed suunised olid väga pikad ja detailsed ja siis äh, liikmesriigid pidid äh, otsustama, kuidas nad tõestavad, et nad täidavad tingimusi kuidas nad peaksid äh, reageerima nendele suunistele, tooma välja, mis nende jaoks on oluline. viisin äh, läbi intervjuusid Hispaanias ja seal öeldi, et äh, me lihtsalt täitsime kõik suunised ära, sest me ei teadnud, mida komisjon hiljem ütleb. nii et nad eelistasid kõik tingimused ära täita, et pärast komisjon ei saaks nagu tulla tagasi mingi küsimuse juurde ja siis ei tuleks viivitust niisiis äh, kogu see protsess äh, toimus niimoodi äh, käigu pealt, mõlemad pooled õppisid, komisjon ei olnud päris kindel, mis asi see eksante on, teine pool ka mitte. komisjon oli väga abivalmis, kõik olid sellega nõus ja ametiasutused said aru, et äh, neil tuleb teha omavahel koostööd, et saada see asi toimima, et see ei ole mingi ühepoolne kommunikatsioon, kõik asutused olid äh, rahul komisjoni suhtumisega, kaasa, kaasa arvatud need asutused, mis ütlevad, et see oli äh, kasutu äh, nuhtlus ähm, nende jaoks. nii et suur tänu komisjonile selle eest küsimus oli rohkem selles, kuidas organiseerida järgmist korda. niisiis, järgmine määrus peaks seda arvestama. peamised sõnumid, mida me ülaltoodust võime õppida, on see, et võimaldavate tingimuste puhul äh, ei ole ette nähtud mingeid äh, tähtaegu, sest leiti, et äh, eeltingimuste süsteem on liiga jäik ja ei vasta tihti sellele, mis tegelikkuses toimub. seetõttu on võimaldavate tingimuste äh, süsteem parem, see võimaldab teha tegevuskava, komisjon seirab seda, terve MFF-i jooksul ja taotleja saab raha nii kaua, kui ta suudab äh, täita rakenduskava. aga seiretööd peetakse murettekitavaks, sest äh, tulevases tekstis, määruse eelnõus on veel ka ebaselgeid kohti selle kohta, kuidas neid võimaldavaid tingimusi õieti seiratakse. esialgses tekstis oli, et komisjon seirab ja hiljem kontrollib võimaldavate tingimuste täitmist ja mure tuleb sellest, et selline seireprotsess võib taas kuju, kujuneda liiga jäigaks. tegevuskava on tihti vaja muuta, sest eh, tingimused muutuvad ja tegevuskava ei muudeta mitte sellepärast, et eesmärki mitte saavutada või et eh, mõeldakse ümber, vaid lihtsalt sellepärast, et teisiti ei ole võimalik. esimene tegevuskava ei sobi lihtsalt tegelikkusega. seetõttu ollakse ka mures, kuidas komisjon neid tingimusi tegelikult eh, kontrollib. sidusrühmad on juba andnud teada, et uus määrus ei tohiks olla liiga jäik, liiga nõudlik, vaid peaks lubama ka vajalikku paindlikkust samuti on räägitud sellest, et eeltingimusi ja automaatseid eeltingimusi oli liiga palju, aga teiselt poolt võiksin ma öelda, et uues raammääruses on vaja palju vähem tööd teha, sest nüüd on kõik need äh, tingimused juba korra läbi mängitud. üks olulisemaid teadaandeid on see, et eeltingimusi ei tohiks kasutada jõustumisinstrumendita, instrumendina sektoraalses õigusloomes. juhul, kui Keskkonnaministeerium ei hakka määrust äh, rakendama, siis ei tohiks kasutada tõukefonde selleks, äh, see, siis ei tohiks, vabandust, kasutada eeltingimusi selleks, et vältida rikkumismenetluse algatamist. ja mis eeltingimuste puhul või võimaldavate tingimuste puhul veel segaseks jääb, on see, kuidas saaks vältida seda, et lisaks programmide koostamisele ja nende seiramisele, kuidas oleks võimalik paralleelselt seirata neid võimaldavaid tingimusi. meil on praegu olemas võimaldavad tingimused ja nende tausta saab kontrollida, aga vältida tuleb paralleelset tööd või topelttööd ja liigset bürokraatiakoormust nii nii rakenduskavade kui tegevuskavade puhul. ja mõlemat tüüpi tingimuste puhul, näiteks ei tuleks mõlema puhul kontrollida strateegiat, kui see strateegia on sama. ja lisaks sellele räägiti sellest, et eeltingimuste äh, eeltingimuste kohandamine teatud valdkondades ei vasta sellele, mida nõuavad strateegilised plaanid. näiteks on sellisteks valdkondadeks innovatsioon, Äh, ja teised ja see puudutabki siis ennekõike strateegiat, äh, strateegilisi partnerlusi, mille jaoks eeltingimused ei sobi. Need on siis äh, need sõnumid, mis ma tahtsin teieni täna tuua. ma jään huviga ootama teie küsimusi, igasuguseid märkusi. aitäh, lähme siis edasi, aega on kahjuks vähe. Mr Berinski, please. härra Berinski, palun. aitäh. võttes arvesse, et aega on tõesti väga vähe, teen ma võimalikult kiiresti. kõigepealt ma palun kolleege seda uurimust ka vaadata ja võtta sealjuures arvesse järgmisel aastal toimuvat performance review'd tulevikuse, tulemuslikkuse hindamist. see uurimus aitab lahendada meie mitmeid küsimusi. kuidas tuleks tulemusi muuta, eh, kuidas tuleks tingimusi, vabandust, muuta niimoodi, et me suudaksime ületada eeltingimuste senise problemaatika, näiteks eh, kaasneva halduskoormuse tihti on väga raske neid eeltingimusi täita teatud regioonidel, nagu me kuulsime. ja tihti on probleeme ka vastuvõtuvõimega, raha, mis on küll võimalik saada, ei suudeta ära kasutada, see on tegelik probleem ja tegelik risk. meil on isegi enesetsensuuri juhtumeid, mis teisisõnu tähendab seda, et liikmesriigid ei esitagi hüvitustaotlust, sest nad kardavad, et neid, et nad saavad hoopis karistada ja raha nad nagunii ei saa. niisiis on eeltingimustega seotud erinevaid probleeme ja nagu uurimuse tutvustajad meile juba selgitasid, on tegelikult väga raske selgeks teha, kas, kas üldse on mingit vahet Ehm, kas eeltingimused kuidagi on aidanud ehm, neid, kes Euroopa raha taotlevad, kas nende vastuvõtuvõime ja raha kasutamise suutlikkus eh, sellest paraneb? uurimusest aga tuli välja, et eeltingimused on mõjunud ka positiivselt. Nad on aidanud kaasa reformimeelsusele. Nad on pannud liikmesriike oma süsteeme ikkagi muutma ja ma tahaksin siinkohal rõhutada ka seda, et liikmesriigid ja komisjon on väidetavalt teinud äh, väga head äh, koostööd. kindlasti peavad liikmesriigid olema ettevaatlikud, kui nad komisjoniga suhtlevad, sest alati on mingisugune oht, et äh, komisjon neid vääriti mõistab, aga praegu on koostöö igal juhul olnud väga konstruktiivne ja selleks, et aega mitte raisata, esitan ma kiiresti kaks küsimust nii uurimuse ettekandjatele kui komisjonile üldse. esimene küsimus on seotud eh, kahte tüüpi eeltingimustega üldised eeltingimused ja temaatilised eeltingimused. esimesi on seitse ja teisi kakskümmend üheksa. minu küsimus on täpsemalt see, kui paljud nendest eeltingimustest on eh, regionaalasjade peadirektoraadi otsene vastutus? kui paljud neist on tegelikult seotud äh, sotsiaalinvesteeringute fondi äh, esiraha kasutamisega? ja kui palju kasutatakse Ühtekuuluvusfondi raha vahetult? ma tahaksin lihtsalt teada, kui suur koormus on eeltingimuste kasutamine olnud komisjonile endale? sest komisjoni jaoks on see samuti väljakutse tegevuskavasid on ju järjest rohkem, kontrolli seetõttu ka. ja lõpetuseks tahaksin veel kord pöörduda autorite poole ja küsima, küsida, mida siis võib siin pidada õppetundideks, mida Euroopa Komisjon on eeltingimuste kasutamisest õppinud kuidas te kavatsete neid õppetunde kasutada uues, uuel perioodil? minu meelest oleks väga hea, kui komisjon räägiks ka üldsätete määruse ebaselgusest, mida siin mainiti. sest ma arvan, et see ebaselgus on keerukas nii liikmesriikidele kui Euroopa Komisjonile ja uurimuses endas ju märgiti ka ära, et liikmesriikides on probleeme ühissätete määruse mõistmisega ma ei palu autoritelt eraldi järeldusi, sest järeldusi me juba ekraanilt nägime ja me peaksime need lihtsalt täielikult teadmiseks võtma, aitäh! suur tänu ja see andmete kogumine tõesti, see teema pakkus mulle huvi. kui ma lõppjäreldustest nüüd õigesti aru saan, siis äh, tekkisid mul teatavad kahtlused, sellegipoolest andmete kogumine on meie jaoks väga oluline ja härra Vand ähm, regi peadirektoraadist saab sõna, kus ta on? härra Grant. okei, I m sorry, please. olgu, vabandust. Thank you, Chair, I m Jolanta Švjantkovska. Melanta Švjantkovska regionaalasjade peadirektoraadist, härra Brandt ei saanud kahjuks täna tulla, mina esinen tema asemel. ma tahaksin kõigepealt rõhutada seda, et eeltingimusi tutvustatigi esimest korda sellel programmeerimisperioodil ja seetõttu õppisid nende kasutamisest nii Euroopa Komisjon kui liikmesriigid. mul on hea meel, et äh, sellel uurimusel on olnud nii positiivsed äh, tagajärjed, et siin on tehtud nii positiivseid järeldusi ja et kõik, keda intervjueeriti, rääkisid eeltingimustest nii positiivselt, hoolimata teatud äh, lisanduvast halduskoormusest. ma saan ka aru, et meil ei ole praegu tegelikult tõendeid selle kohta, et vastuvõtuvõimega oleks olnud väga suuri probleeme. ja ja ma tahaksin vastata ka ühele teie järeldusele, millega te ütlesite, et eeltingimused on suunatud sellele, et äh, täidetaks direktiivide nõudeid, aga mina arvan, et eeltingimuste eesmärk oli tegelikult äh, suurendada fondide raha kasutamise tulemuslikkust. nii et äh, nende kasutamine on ikkagi suunatud tulemuslikkusele. aga muidugi seos selle vahel, millised on tulemused ja kuidas täidetakse Euroopa Liidu õigust, on ka oluline. esitati küsimus selle kohta, kuidas peaks toimuma seiretöö järgmisel programmeerimisperioodil. nagu te ütlesite, on üks praeguse määruse miinuseid see, et komisjonil ei ole tegelikult mingeid tööriistu tegevuskavade täitmise seiramiseks ja puuduvad vahendid kontrollida, kas on olemas piisav seos erinevate strateegiate vahel. ja seetõttu ongi meil järgmisel programmeerimisperioodil kavas paluda liikmesriikidel tagada, et võimaldavaid tingimusi saab kasutada kogu programmeerimisperioodi jooksul, aga see ei tähenda, et me peame kogu aeg seirama, kuidas neid tingimusi kasutatakse, me ei pea kogu aeg nõudma raporteid, me ei pea nõudma iga dokumenti, mis eeltingimusi puudutab. meil ei ole tegelikult ju ka võimekust tuhandeid dokumente või tuhandeid tooteid kontrollida aga me toetame seda, et kohasel tasandil, kas liikmesriigi või regionaal, regiooni tasandil võetakse vastu vajalikud programmid ja vajalikud tingimused. me ei ole kindlasti selles suhtes jäigad, me lihtsalt tahame tagada, et äh, eeltingimusi ei rakendata ehk siis, kui strateegia järgmisel programmeerimisperioodil muutub, siis, siis äh, saab äh, seda ikkagi jätkata, ehk siis oluline ei ole mitte see, kuidas strateegiat rakendatakse, oluline ei ole meetod, mida kasutatakse, kui strateegiat ette valmistatakse või rakendatakse, sest see ei ole ka meie pädevuses. meie pädevuses on ju ainult see, et me saame kontrollida, kas täitmiskriteeriumid on täidetud. seda tahtsingi ma öelda. ja muidugi oli siin veel ka küsimus selle kohta, kas regionaalasjade peadirektoraadil on üldse võimekus hakata kontrollima kõikide võimaldavate tingimuste täitmist. see protsess, mida meie ette oleme näinud on seotud sellega, et meie peadirektoraat äh, hindab seda, kuidas tingimusi on täidetud, aga meid aitavad ka teised äh, peadirektoraadid, millel on äh, pädevus. sest te ju teate, et regionaalasjade peadirektoraat rahastab mitmeid sektoreid erinevates liikmesriikides ja me ei saa väita, et me oleme näiteks jäätmemajanduse või linnaliikluse eksperdid meil on ikkagi vaja koostööd teiste peadirektoraatidega. eeltingimuste eesmärk on tagada, et on olemas mingisugused tingimused, mille täitmisel võib kulutusi teha. niisiis, meie vaatame kindlaid kriteeriumeid, vaatame, kas need on täidetud. ja loodame, et järgmisel programmeerimisperioodil on need tingimused veelgi rohkem seotud sekkumisvaldkondadega ja et nad on nii konkreetsed kui võimalik. see on meie, meie soov ja meie eesmärk. ma ei tea, kas ma olen kõigele päriselt vastanud, ma ütlen veel lühidalt, et meie jaoks on see uurimus väga huvitav. see pakub meile huvi ka seoses järgmise programmeeri-, programmeerimisperioodiga ja väga huvitav on vaadata, millised liikmesriigid ja millised regioonid on eeltingimustega pidanud rohkem maadlema ja miks on äh, tegevuskavad mõnedes liikmesriikides keerukamalt rakendunud kui teised? mitte alati ei ole süüdi ministeeriumid, näiteks Itaalia puhul oli pädevus hoopis reg-, regiooni tasandil ja mõnikord on tegemist ka segapädevusega. see on aga kaasa toonud mitmeid tegevuskavasid, mis on keerukad, sest kui pädevus jaguneb, siis on ka dokumente vaja koostada rohkem, aitäh. Um ja ma palun nüüd lühikest avaldust teie poolt ka. ma arvan, et ma nõustun, sest tõepoolest, me peame esitama sellised järeldused, mis aitavad inimesi äh, Äh, kelle heaks me, ähm, me neid sekkumisi korraldame. järgmise programmeerimisperioodi ettepanekud on esialgu ainult ettepanekud, korraldusasutused peavad otsustama, mida nende ettepanekutega teha ja mis neist lõpuks saab. meil ei ole mingeid isiklikke tähelepanekuid sest äh, see uurimus põhineb empiirilistel andmetel, me ei ole siia lisanud, mida me ise arvame, me ei ole midagi välja mõelnud. muidugi, kui te leiate, et uurimuses äh, on mingisuguseid vigu, siis andke sellest märku, hirme muidugi on ja nendest tulebki rääkida, tänan ja sellega me oleme selle päevakorrapunkti äh, arutamise nüüd lõpetanud. tahaksin tänada teid kõiki huvitava äh, koostöö eest ja nüüd liigume edasi punkti number kakskümmend üks juurde, mis puudutab põllumajanduspoliitikat äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja nüüd annangi sõna arvamuse tutvustamiseks. Thank you. Thank you, Chair. suur aitäh, proua esinaine. kõigepealt äh, tahaksin tänada seda komisjoni selle eest, äh, et Euroopa äh, Kontrollikoda siia on kutsutud arvamuse tutvustamiseks meil on hea meel neid ettekandeid teha ja me oleme valmis teiega neid arutama teiseks tahaksin ma öelda, et kontrollikojas me oleme üsnagi teadlikud selles, et äh, ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamine on äh, üks väga keeruline ettevõtmine. ja see dokument, äh, mida me kasutasime, või need dokumendid, mida me kasutasime selle äh, raporti koostamiseks, on ka väga keerukad äh, tekstid ja ma pean ütlema, et meie arvamus ähm, on selline, mis püüab olla selline süntees nendest tekstidest peamised sõnumid äh, siin meie arvamuses? kui me räägime ÜPP-st endast kui avaliku sektori poliitikast äh, ja me räägime siin ka mm, mudelist, kui me räägime ÜPP määratlusest, siis esimene sõnum, mille me välja saadame, on see, et meie leiame, et tegelikult praegu ei ole selget pika perspektiivi nägemust selle reformi osas me ei ütle, et äh, erinevaid uuringuid või stsenaariumi ei ole välja töötatud, jah, on küll, aga meie ei näe seda, milline oleks konkreetne pikaajaline visioon, äh, mis toetaks neid peamisi mm, valikuvõimalusi selles reformikavas. teine sõnum, mille me välja saadame, on see, et äh, ei ole antud äh, majand- või jah, majanduslikku infot otsemaksete küsimuses, me ei ütle, et üldse mingeid andmeid ei ole, me ei ütle, et üldse majanduslikku infot ei ole, aga meie leiame sellegipoolest, et see äh, majanduslik info ei ole äh, piisavalt usaldusväärne ja jõuline selleks, et näha, millised on äh, siis tulevikuvariandid äh, tulevase ÜPP osas. kolmas selge sõnum, mille me välja saadame, on see, et ähm, äh, kliima- ja keskkonnaalane ambitsioon sõltub liikmesriikide valikutest ja komisjoni hinnangutest ja meie leiame et, et neljakümne protsendise panuse arvutamine ÜPP-st on ebareaalne. ja me ütleme seda tuginedes oma hinnangule äh, praeguse ÜPP kohta. oleme hinnanud ka ÜPP instrumente äh, ja siis sellelt baasilt me oleme selle soovituse ka teinud. neljas punkt on see, et kaasrahastamismäärad ei äh, peegelda Euroopa Liidu lisandväärtust ja viiendaks me ütleme ka, et maksete ülemäärad suurtele ettevõtetele piiratakse siis, äh, kui tööjõukulud jäetakse ÜPP-st välja ja Need on need äh, asjad, mida me selle ÜPP-ga seoses välja siis ütleme, mis puudutab äh, seda mudelit, delivery mudelit, millest tuleb rääkida, siis me ütleme, et see põhineb nendele neljale põhikontseptsioonile, mille osas me oleme ühel meelel äh, Äh, lähimuspõhimõtte toimimine, lihtsustamine ja aruandluskohustus, ma ei hakka siin rääkima lihtsustamisest ja lähimuspõhimõttest, et aega on selleks liiga vähe, aga ma tahaksin mõne sõnaga rääkida tulemuslikkusest ja aruandekohustusest. mis puudutab äh, tulemuslikkust, siis me ütleme, et see ettepanek Mm, ei sisalda vajalikke elemente, tagamaks tõhus äh, tulemuslikkuse süsteem ja miks see nii on. me ütleme seda sellepärast, et mõned elemendid on puudu meie arvates, ei ole selgesõnalisi spetsiifilisi kvantifitseeritud Euroopa Liidu eesmärke, millega oleks võimalik saavutusi mõõta ähm, ei ole meetmed, mis on eesmärkidega seotud ja me usume ka, et äh, Eh, lisaks on puudu eh, ka eh, tulemuse mõju hindamisinstrumendid. ja kui me räägime aruandlusest, siis me ütleme, et mm, see ettepanek toob kaasa nõrgema aruandlusraamistiku, miks me seda ütleme, komisjon on tulevikus olukorras, kus äh, ta peab äh, sertifitseerima täpsust äh, ja aruandluse ja raamatupidamise korrektsust, aga komisjon ei suuda öelda enamjaolt kulutuste poole pealt seda, kas maksed, mis on tehtud lõppkasusaajatele, vastavad Euroopa Liidu õigusaktidele või mitte võttes arvesse finantsmäärust, siis me ütleme ka, et äh, raamatupidamine peab äh, olema hinnatud sõltumatu auditeerimisorgani poolt, vaatamaks, kas kulutused on tehtud korrektselt ja meie arvates on siin kaks erinevat kuluvaldkonda, äh, kulud, mis jäävad välja allapoole ÜPP strateegilisi kavasid ja mis kuuluvad nende kavade sisse. esimeses osas on kaks protsenti ÜPP kuludest ähm, vaatluse all ja meie arvates siin probleeme ei ole äh, sellepärast, et siin kontrollitakse äh, seaduspärasust ja korrektsust ja selle äh, viivad läbi auditiorganid ja teise kategooria all me räägime üheksakümne kaheksast protsendist ÜPP kuludest ja mm, siin tuleb hinnata seda, kas mm, tulemuslikkuse kohta käiv aruandlus on õige või mitte. ja meie leiame, et sõltumatute auditeerimisorganite poolne kontroll selle üle, kas maksed vastavad mm, Euroopa Liidu seadusandlusele, ei ole võimalik ja seetõttu meie ütlemegi, et see uus äh, aruandlussüsteem on nõrk. Äh, rahvusvahelised standardid ütlevad, et äh, andmeid saab erinevate kontrollide läbiviimise kaudu, aga ka erinevate menetluste kaudu, mis hõlmavad teste ja analüütilisi menetlusi ja me leiame, et selles uues süsteemis seda arvesse ei võeta. ja äh, Äh, sõltumatute äh, auditiorganite auditid on nõutud ainult äh, mm, kulutuste osas, mis jäävad väljapoole ÜPP strateegilisi kavasid. me kokkuvõttes tervitame tegelikult äh, liikumist äh, uue äh, mudeli suunas, aga ainult siis, kui ta on piisavalt stabiilne ja usaldusväärne, aga see tähendab samas ka seda, et endiselt on vaja tagada see, et kontrollitakse seaduspärasust ja vastavust Euroopa Liidu õigusaktidele. aitäh! olen valmis vastama mis tahes küsimustele, mis teil võib olla. Thank you, president. ja, vielen herzlichen Dank. Unser Berichterstatter. suur tänu, meie raportööriks on härra Zeller ja palun kõigil teha lühidalt. Bei dem Thema Landwirtschafts- ja põllumajanduspoliitika puhul lühidalt, äh, see on muidugi väljakutse juhin tähelepanu mõningatele punktidele, kuulsime kontrollikoja hinnangut. suur tänu härra Figureidu ja tema töötajate panusele. Nad lähevad äh, oluliselt kaugemale, kui praegu põllumajanduspoliitika reform ette jääb, näeb. on mõningaid positiivseid aspekte, mida komisjon äh, ÜPP reformiga soovib äh, saavutada, mis on äh, seotud äh, ka sellega, mida parlament on maininud, meil peab olema reeglite lihtsustamine tugevalt, samuti peaks meil olema rohkem tulemuspõhine süsteem, mis puudutab siis saavutuste väljaarvutamist ja kui nüüd rääkida praeguste strateegiate reformimisest põllumajanduspoliitikas, siis me oleme näinud, et maksete vallas ei peaks palju muutusi sisse viima. lihtsustamine tähendab siin äh, põhimõtteliselt seda, et ei muudeta tulemust, vaid arvutussüsteemi. komisjoni lähenemine paneb nüüd suurema kohustuse liikmesriikidele ja ma arvan, et äh, selle ajendiks ongi eelpool mainitu, küsimus on selles, kuidas liikmesriigid äh, sellega toime tulevad, kui näiteks rohestamine sisse viidi, siis see just eriti edukaks ei osutunud ja see kõik ajastus ka komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisel, et need eesmärgid, mida tuli saavutada, tegelikult neid ei saavutatud. ja siis jääb õhku rippuma küsimus, et äh, kas äh, kogu süsteem ehk siis põllumajandustootjate toetamine Euroopa Liidu eelarvest on üldse aktuaalne. me näeme, et äh, põllumajandus ju toodab ka majanduslikke väärtusi ja peaks äh, lähtuma turumajanduse kriteeriumitest. seda esiteks ja teiseks, äh, kas äh, toetused peaksid lähtuma lähimuspõhimõttest ja neid peaks kasutama ainult seal, kus nad on vajalikud. samas me täheldame järjest tugevamat industrialiseerumist põllumajandusvaldkonnas sissetulekuid on võimalik ainult äh, vähesel määral äh, mõõta, võib olla tegemist äh, väikeettevõttega, kus me räägime ainult paarist tuhandest otsetoetusest ja samas on meil suured põllumajanduskontsernid, need kõik visatakse ühte patta. see on selline vildakas olukord ja sellest lähtuvalt küsimus, et millised eesmärgid me endale teame Euroopa põllumajanduspoliitika raames. kas äh, keskkonna ja kliimapoliitiliste eesmärkidega on põllumajanduse eesmärgid kooskõlas? me jälgime rakendamist ka mitmekesistamise seisukohast. kas äh, liikmesriigid tegelevad sellega? kuidas seda kõike on võimalik saavutada strateegiaplaanidega, kus liikmesriikidel saab olema suurem vastutus. nii et need küsimused on tõstatatud ja ma loodan, et komisjon saab meile siinkohal ka hästi vastata. niimoodi, et see kõik on rakendatav, et me saaksime rohkem äh, lähtuda põllumajanduse tulemuslikkusest, pidades silmas äh, lisaväärtust. soovime teada, kas uue strateegilise lähenemisega on see kõik äh, teostatav niimoodi, et meil oleks võimalik lähtuda maksete korrapärasest toimimisest ja mis puudutab maksetele ülempiiri seadmist, capping ut, siis äh, suurte ettevõtete puhul on see õige lähenemine, aga osad äh, kolleegid äh, ütlevad, et see on just esimene asi, millest tuleks loobuda. ma arvan, et me koos komisjoniga peame siiski säilitama siin äh, kindlalt omad seisukohad ja selle päästma. ja mul on ka küsimus. Underlying transactions, see puudutab ülekandeid Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel. millised tulemused on nendel ülekannetel? ja maksete õiguspärasus ja legaalsus see, mis Kontrollikoda meile ütleb, on see, et äh, me loobume igasugusest äh, liikmesriigi tasandil toimuva kontrollist ja kui see tõesti nii on, siis äh, sellel peab olema mingisugune järelsamm. kolleeg Sarvamaa, palun. Uh, esiteks tahaksin ma kõigepealt tänada Euroopa Kontrollikoda selle arvamuse esitamise eest. aga ma tahaksin rääkida pikemalt ka komisjoni ettepanekust, lihtsalt et te aru saaksite, et te oleksite üldse võimelised aru saama seda kriitilist nooti, mis kohe kõlama hakkab, kui ma Kontrollikoja arvamusest räägin. esiteks olen ma arvamusel, et Kontrollikoja arvamuse peamine tähtsus seisneb selles, et meil tuleb ÜPP niimoodi tasakaalustada, et see arvestaks kõigi õigusi ja sealjuures tuleb tagada ka tõhus finantskontroll, et oleks kindel, et avaliku sektori raha ei väärkasutata. tegelikult äh, väärib märkimist ka see, et aastal kaks tuhat viisteist võttis Euroopa Parlament juba vastu algatusraporti pealkirjaga Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmine ÜPP ja tulemis, tulemuslikkuse äh, põhiseks muutmise suunas ja see tähendab seda, et me tahtsime, et ÜPP põhineks tulemuslikkuse mõõtmisel, oleks streamline itud ja oleks vähem koormav. ja minu meelest läks see raport läbi viiesaja seitsmekümne viie kui mitte kuuesaja poolthäälega ehk leidis laia toetust. tundub, et eelarve kontrolli komisjoni küsimused, mis toona raportis tõstatati, on nüüd arutusel ka komisjonis ja seetõttu on komisjon teinud äh, uue ettepaneku ma räägin neist asjadest sellepärast, et Kontrollikoja ettekandes neid ei puudutatud, mina aga leian, et tuleks puudutada ja et need peaksid arvamuses sees olema. mulle tundub, et Euroopa Komisjoni soov ÜPP-d ühtlustada peaks andma rohkem võimu liikmesriikidele, peaks tõhustama kontrollisüsteeme ja võtma arvesse ka seda, et rollid muutuvad. Te peate ju aru saama, et rollid muutuvad. kogu ÜPP on nüüd teistsugune meie, meie jaoks tähendab see seda, et vastutus jaguneb talunike, liikmesriigi ja komisjoni vahel. see tähendab, et ÜPP peaks tulevikus paremini ja tõhusamalt toimima ja mõõdetakse ennekõike tulemusi korraldusasutustel on võimalik omalt poolt vastu võtta selliseid meetmeid, mis nende regioonile kõige paremini sobivad või mis sobivad nende liikmesriigile. kui me tahame, et ÜPP reform annaks ka tulemusi, siis ma tõepoolest usun, et nii me saame need tulemused ja need on kõige optimaalsemad. minu meelest ei tohiks see määrus olema äh, Äh, olla liiga detailne, mis aga ei tähenda, et ma tahaksin loobuda kontrollist. kontroll peab olema, aga liikmesriikidel peab olema ka vajalik paindlikkus ÜPP kavade väljatöötamiseks. komisjon äh, peab kontrollima, kas raha on kulutatud nendele tulemustele, mida sooviti saavutada. ja muidugi tuleb veel mõelda, kuidas tulemuslikkust defineerida. kui me teeme midagi muud, siis me jõuame ikkagi sinna, et Euroopa Liidu tasandil võetakse vastu detailne määrus seda tuleb kogu aeg kontrollida, talunikud ja avalikkus ei mõista seda. Euroopa Komisjoni algatus ütleb, et iga-aastane tulemuslikkuse mõõtmine on seotud äh, maksetega, mida vastavate äh, tehingute eest tehakse. aga peamine erinevus põhineb, äh, põhinebki sellel, et kontrollitakse tulemuste saavutamist, tulemuslikkust, mitte seda, kas on õigusakte täidetud. vastuolus Euroopa Komisjoni õigusloomelise algatusega, tundub aga, et Kontrollikoda pigem tervitab neid uusi nõudeid, mida tuleb ka hakata kontrollima ja auditeerima, aga Kontrollikoda ei ole sealjuures valmis loobuma mitte millestki, mis enne oli olemas. ja päris kindlasti ei mõelnud meie kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raportis midagi sellist meil tuleb liikuda edasi uskumusest, et asju saab teha ainult ühtemoodi ja see üks ja ainuke moodus on ikka vana moodus, mis meil on alati olnud. ma arvan, et nii me kvaliteeti ei paranda. kõnelejad katkestatakse. mul on ainult üks, üks lause järel. tänan. Thank you, Mrs Chair aitäh, proua esimees, härra Figureido, lugupeetud kolleegid viimastel aastatel on ÜPP-d väga teravalt kritiseeritud, olgu see siis õige või vale. mina tahaksin rääkida kahest asjast, kõigepealt keskkonna ja kliima dimensioon ja teisest küljest eh, otsetoetuste jaotamine, mis on seotud õiglusega. tegelikult on meil siin veel üks kuum teema ja selleks on eh, ÜPP liigne keerukus ja halduskoormus. palju paljuski ütles sama ka Kontrollikoda ja komisjon on seda kuulanud. komisjoni reformi ettepanekutega püütakse neid probleeme lahendada, sellepärast me räägimegi nüüd palju rohkem keskkonnateemast ja kliimast, sellepärast leitakse ka, et sissetulekutoetus peaks olema äh, Äh, õiglasemalt jaotatud, selleks on seatud need ülempiirid, äh, selleks tahame me väljuda nõiaringist, äh, mis koosneb järjest rohkematest detailidest ja nende kontrollist. ja seetõttu me ka rõhutame, mis on ÜPP eesmärgid ja et mõõta tuleb tulemusi kontrollikoja arvamuses mu-, suhtutakse kriitiliselt mitmetesse elementidesse, mis on muidugi täiesti arusaadav, see ongi kontrollikoja töö. me uurime seda arvamust, me loeme selle läbi ja pöörame sellele väga suurt tähelepanu, nagu tegelikult oleme ka juba teinud. meie jaoks on aga kahetsusväärne, et selles arvamuses ei räägita sellest, kui ambitsioonikas on komisjoni ettepanek ja ei pöörata tähelepanu poliitilisele ja haldusalasele tegelikkusele. ma tahaksin rääkida kolmest asjast. esiteks siis otsetoetustest mõjuhinnangus on välja toodud detailsed tulemused ja ka väga palju tõendeid selle kohta, et ähm, otsetoetus, mis on siis sissetulekutoetus, on väga oluline ka tulevikus, sest sellega tagatakse äh, kõik ÜPP olulised eesmärgid. mis puudutab ülempiiride seadmist ja kohustuslikku ümberjagamist, siis ka siin võetakse, võetakse arvesse seda, et otsetoetused peaksid jagunema õiglasemalt. edasi räägitakse sellest, et ähm, meie ettepanekus ei pöörata piisavat tähelepanu kliima- ja keskkonnaprobleemidele, sellega me ei nõustu. tõepoolest, Euroopa Komisjoni ambitsioon oli muuhulgas vastata just nimelt Kontrollikoja varasemale kriitikale, kus on öeldud sedasama, et rohestamine ei toimu piisava tõhususega. uus roheline arhitektuur koosneb tõhustatud tingimuslikkusest ja iga-aastastest maksetest kõigile kasusaajatele, mis tähendab seda, et praeguse rohestamisskeemi erandeid enam äh, nii palju ei ole. see pu-, need äh, teemad puudutavad siis nii esimest kui teist sammast ja ka seda, et maaelu arengus tuleb teatud osa rahast alati eraldada keskkonna ja kliima teemale mis on oluline, sest suur osa rahast lähebki sellistele piirkondadele, millel on rohkem probleeme. Backsliding on välistatud ja arvamuses äh, nõutakse, et äh, liikmesriigi vastavad asutused ja ka kodanikuühiskond oleksid seotud ÜPP strateegilise planeerimise ja teiste keskkonna ja kliimaalaste instrumentidega, mis on seotud ÜPP-ga. nüüd ma tahaksin rääkida uuest äh, mudelist, äh, mida siin slaidil kirjeldati ja mis on seotud meie poliitiliste ettepanekutega. kontrollikoda palub komisjona, komisjonil tugevdada ÜPP tulemuslikkuse osa, kuid ähm, viimase aja raportid, millega on kontrollitud ÜPP eesmärke äh, ja vabandust, äh, on siis palutud, et me mõõdaksime eesmärkide saavutamist ja mõju ja seda me tahamegi teha koostöös liikmesriikidega. me tahame, et alles jääks praegune ÜPP haldamissüsteem, et jääksid alles iga-aastased tulemuslikkuse hindamised, sest äh, nii tehtaks kindlaks millistes valdkondades ei ole piisavaid tulemusi saavutatud. mehaaniline mõõtmine tulemusi ei anna. meil on vaja uusi, uusi, uusi eesmärke, me ei saa lihtsalt äh, tehniliselt mõõta, kas äh, eesmärgid on saavutatud või mitte, kuid seda me oleme minevikus juba pikalt arutanud mis äh, puudutab välja pakutud kindlustusmeetodit, siis meile tekitab hämmingut Kontrollikoja arvamus, sest tegelikult on nad ju eiranud mitmeid põhimõtteid, mida me siin välja tõime. uue meetodi autor on äh, siin väl-, väga selgelt välja toodud ja selgelt on ka öeldud, et Euroopa Liidu õigus peab aitama liikmesriike nii, et liikmesriigid saaksid võtta vastu siseriiklikus õiguses vajalikud meetmed, et aidata kasusaajaid ja see on äh, siis äh, finantsmääruse artiklis üheksa ja horisontaalse määruse artiklites kolmkümmend viis ja viiskümmend kolm ka välja toodud. väga oluline on tagada, et liikmesriikide haldussüsteemid ise töötaksid hästi. sest ainult nii on võimalik tagada, et Euroopa Liidu põhinõudeid ikka täidetakse. ja nii saab kontrollida, et maksed oleks tehtud õiguspäraselt ja oleksid ka korrektsed. lõpuks, mis puudutab Euroopa Liidu õiguse kohaldamist ka individuaalsetele kasusaajatele, siis viiks Kontrollikoja arusaam kahekordse süsteemini kus kõigepealt toimuks kontroll kasusaaja tasandil ja seejärel ka tulemuslikkuse tasandil. aga see tähendaks väga-väga suurt uut halduskoormust. kõnelejal palutakse rääkida aeglasemalt. aga fakt, et see tooks kaasa äärmiselt suure halduskoormuse kõigi asjaomast, osa, asjaosaliste jaoks, ongi ju põhjus, miks Euroopa Komisjon tegi äh, selle uue ettepaneku. komisjon on valmis äh, täitma erinevaid soovitusi, mida Kontrollikoda annab, et ÜPP oleks tõhusam ja et reegleid täidetaks paremini. me töötame selle moto kohaselt, mis ütleb, et äh, täiuslikke asju ei ole olemas ja seetõttu ongi komisjon pakkunud välja ÜPP reformi. meil on siiski kahju, et selles arvamuses on ÜPP reformi äh, suhtutud tavapäraselt ja on jäetud tähelepanuta komisjoni ettepanekud, mis meie arvates oleksid olnud väga kasulikud. tänan teid. tundub, et nüüd äh, kaks küsimust magasite maha. Related... Teie esimene küsimus rääkis äh, sellest, kuidas kohaldada Euroopa Liidu reegleid see uus mudel, millest me rääkisime, delivery model, on selline, et Euroopa Liidu õiguse reeglid on suunatud liikmesriikidele ja liikmesriigid saavad kasutada oma kaalutlusõigust, mille see äh, raamistik neile annab ja selle järgi vastu võtta meetmed, millest on kasusaajatele kasu. ja tulevikus, tulevikus kavatseme meie ja ka sertifitseerimisasutused kontrollida, kas äh, liikmesriikide haldussüsteemid äh, toimivad hästi Need on siis sertifitseerimisasutused, koordineerimisasutused ja teised. ja teiseks kavatseme me kontrollida, kas liikmesriigid üldiselt täidavad Euroopa Liidu õiguseid, õigusest tulenevaid kohustusi. Nad täidavad neid, kui me ei tuvasta mingisuguseid raskeid rikkumisi. kas te võiksite meenutada, mis oli teine küsimus? Was ist eine underlying transaction? Von wem zu wem? kellelt see underlying transaction on? Horizontal regulations. horisontaalses määruses on täpsustatud, et abikõlbulikkus Euroopa Liidu fondidest raha saamises, saamiseks on, on seotud äh, sellega, mida liikmesriigid komisjonile deklareerivad, ehk siis kui horisontaalne määrus vastu võetakse, tähendab see seda, et äh, õiguspärasust ja korrektsust hakatakse mõõtma seoses Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikidega, aitäh! Ähm, see siis tähendab seda, et kontrollitakse, kas, kui te olete kandnud näiteks kaks miljardit liikmesriikidele üle, et siis te ei ole seal viga teinud, me ei tea, mis juhtub tulevikus liikmesriigis koha peal näiteks äh, raha kasusaaja tasandil ja kas see on plaan või But...? ei, see ei ole kindlasti plaan, aga mul ei ole praegu piisavalt aega, et ma saaksin seda detailselt selgitada. okei okay., as I said siiski, kui mul on selleks praegu aega, siis äh, nagu ma ütlesin, see, mida vastav kontrolliasutus hakkab kontrollima, ja see on siis ennekõike sertifitseerimisasutuse, aga ka komisjoni töö. esimeses järjekorras kontrollitakse seda, kas liikmesriigil on olemas äh, toimiv äh, haldussüsteem. kas neil on olemas korraldusasutused, sertifitseerimisasutused ja nii edasi. see tähendab siis seda, et äh, tegemist on esimese olulise tagatisega, millega garanteeritakse Euroopa Liidu õiguse kohane täitmine. ja see puudutab ka näiteks kuulsat Ajaxi süsteemi, piirkonna makseteks. üks äh, peamisi aspekte selles uues reformis on aga see, et Euroopa Liit loobub suuresti reeglite tegemisest. meil on siis palju vähem Euroopa Liidu reegleid sest minevikus on Euroopa Liidu reeglite rohkus olnud äh, selle põhjuseks, miks inimesed kaebavad, et halduskoormust on liiga palju. räägitakse sellest, kui äh, kõrge tohib olla hekk, kui äh, laiad peavad olema puhveralad ja nii edasi, see kõik jääb minevikku. nüüd on meil edaspidi vähem Euroopa Liidu reegleid ja need on üldisemad, aga liikmesriigid saavad ise otsustada äh, mida nad soovivad ja sealjuures peavad nad arvesse võtma ainult Euroopa Liidu õigusaktide eesmärke. Nende järgi seavad nad paika oma eesmärgid ning komisjon ja sertifitseerimisasutused saavad siis äh, kontrollida, kas need mõõdetavad eesmärgid on ka saavutatud. siis kontrollime me ka seda, kas liikmesriigid täidavad Euroopa Liidu reegleid, mis me oleme kehtestanud. aga see süsteem ei pruugi enam viia selleni, et komisjon hakkab kõiki üksikjuhtumeid äh, kontrollima, sest äh, me kontrollime ainult seda, kas liikmesriigi raamistik äh, vastab meie õigusele, mitte kas kõik üksikjuhtumid vastavad liikmesriigi raamistikule. ja see tähendab, et ÜPP peab äh, muutuma, sest juhul, kui äh, vanu reegleid ei kaotata ja võetakse vastu ainult uued, siis tähendab see topeltkoormust, ühest küljest mõõdetakse tulemuslikkust, tehakse selle kohta äh, raporteid ja teisest küljest on meil siis täiendavalt veel kontroll ka kasusaaja tasandil, mis tähendab seda, et meil ei ole mitte halduskoormus, vaid täiesti tappev halduskoormus ma olen täiesti kindel, et äh, seadusandja, ei nõukogu äh, ega parlament, aga kindlasti mitte liikmesriigid ei ole sellega iialgi nõus. seega meie eesmärgiks on tulemuslikkus, äh, tulemuslikkusele põhinev süsteem. ning vastavuskontroll toimub ainult teatud piirini. ja me säilitame piisavad tagatised, et oleks kindel, et liikmesriik oma tasandil Euroopa Liidu poliitikat rakendades täidab Euroopa Liidu reegleid ette. Soweit die Theorie, das habe ich schon richtig verstanden. jah, selline on siis teooria, sellest ma sain juba aru. keskpikas perspektiivis see tähendab äh, põllumajandusfondide lõppu, need, kas äh, kontrollikoda soovib veel lõppsõna öelda omalt poolt? Thank you, Chair, thank you very much for suur aitäh, proua esinaine, nende kommentaaride eest kõigile. tahaksin rõhutada eh, seda, mis puudutab meie aruannet eh, rohestamise küsimuses ja, ja neid küsimusi, mis selle teemaga on tõstatatud, tahaksin rõhutada eh, härra Sarvamaa poolt tõstatatud küsimusi, mis on esmajoones seotud eesmärkide parima paikapanemisega. tahaksin tänada proua Kresle ka teid ja teiepoolsete küsimuste eest, sest et need olid tõeliselt head küsimused. tahaksin äh, tänada ka seda kolleegi, kes tegi ettepaneku parandada äh, süsteeme, mis on välja töötatud, aga ma tahaksin äh, tegelikult rääkida põhiküsimusest, äh, mis puudutab ka seda komisjoni ja selle komisjoni poolt äh, tehtavat tööd ja see puudutab aruandlussüsteemi. härra Sarvamaa ütles, et me peame saavutama hea tasakaalu tulemuslikkuse ja reeglite kontrollimise vahel. mina tahaksin väga selgelt välja öelda seda, et Euroopa Kontrollikoda ei taha üksikasjalikke reegleid, me ei, ei ole mures sellepärast, kas üksikasjalikke reegleid järgivad kõik lõppkasusaajad või mitte, aga Euroopa Kontrollikoda on mures siis, kui seadusandja poolt vastu võetud reeglid ehk siis Euroopa Parlamendi ja nõukogult vastu võetud reeglid äh, et kas neid äh, järgitakse liikmesriikides, sest et äh, kui meil nende reeglite täitmist ei kontrollita, mis siin paika pannakse, siis mille jaoks need reeglid üldse on paika pandud? kas neid tuleb siis järgida, kuidas me saame tagada, et neid järgitakse, kui me kontrolle läbi ei vii? Need peamised üldised reeglid, mis te siin parlamendis paika panete, neid ma pean silmas küsimus on nüüd selles, et äh, nendes määrustes äh, me oleme kindlad, et äh, siin on piisavalt elemente, et tagada saavutatud tulemuste üle mm, teostatav kontroll. meil on piisavalt elemente saamaks teada, kas süsteemid on hästi dis-, disainitud, üles ehitatud või mitte aga me ei tea lõppkasusaaja tasandil seda, kas üldised reeglid, mida teie siin parlamendis vastu võtate, ka järgimist leiavad ei, ma ei arva, et äh, komisjon peab nüüd koha peale minema neid kontrolle läbi viima, ei. Mm, ma ei arva äh, ka, et Euroopa Kontrollikoda äh, peaks seda koha peal tegema, aga ma arvan, et me peame tagama selle, et sõltumatu auditeerimise asutus liikmesriigi tasandil saaks öelda, et lõppeda, kasusaajale tehtavad väljamaksed vastavad nendele reeglitele, mis siin kojas on paika pandud. ja need reeglid, mis liikmesriigi tasandil põllumajanduskavadesse sisse pannakse, äh, kui need äh, reeglid tulenevad Euroopa Liidus vastu võetud reeglitest, siis me peame vaatama, et neid äh, austataks. ja ma arvan, et sellise mehhanismi paikapanemine ei ole väga keeruline, aga loomulikult saab sellel olema ka teatud tagajärgi. aga meie ei taha siin näha mingeid topeltkontrolle, suuremaid või koormavamaid halduskontrolle, ei Mm, me soovime, et keegi selles üldises süsteemis, eh, mingi institutsioon ja mitte mitu institutsiooni, vaid et mingi institutsioon kontrolliks eh, seaduslikkust ja korrapärasust, eh, et ta kontrolliks seda, et parlamendi ja nõukogu poolsed reeglid ka täitmist leiaksid mulle valmistab muret see, et komisjoni Euroopa Kontrollikoda võib äh, avaldada arvamusi äh, sellise seaduslikkuse või mitteseaduslikkuse teemal, ma ei tea, kas ma nüüd väljendasin ennast selgelt või mitte. suur aitäh ja lõpetuseks saab lühidalt sõna raportöör. jah, see probleem jääb äh, alles, et kas kõikidel tasanditel on piisavalt äh, usaldust ja kui kõik koos võtavad reeglid äh, vastu, kas neid siis sõna-sõnalt rakendatakse? mind häirib siin parlamendis vahetevahel see, et äh, teatavates punktides on meil õigusloomega tegelevad inimesed, kes äh, on äh, tegelikult kasusaajatena selle valdkonnaga seotud, ahumehelikult tuleks selline seotus tegelikult välistada. ja nüüd me ütleme, et me usaldame liikmesriike, anname neile pädevuse otsustada. ja ma tõesti olen põnevil selle osas, mida kolleegid juhtivates komisjonides äh, sellest kõigest äh, teevad. niisiis, äh, nüüd oleme selle päevakorrapunkti lõpetanud ja Olav on siin kohal, võin ka kohe öelda, et teie tööpõld muudkui laieneb, siin tuleb ilmselt neid pettuse vorme juurde. Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari ähm, jah, vaatame, kuidas läheb. kindlasti tuleme selle teema juurde veel äh, tagasi. palun kiiresti äh, lahkuda nendel, kes äh, soovivad kuskile mujale koosolekule minna.